On est prêt On est prête Oui, vous êtes très bien accompagné. Mesdames, Messieurs, je vous invite à gagner. daamid ja härrad, palun istuge oma kohtadele. mul on hea meel teid siin vastu võtta meie tänasel olulisel kuulamisel, mille korraldas Euroopa Parlamendi eelarvekomisjon ning mis puudutab äh, VKE-de finantseerimist ning äh, uute äh, finantsinstrumentide ja riiklike tugipankade äh, roll selle juures. meie tegevuses osalevad proua Kardia Saval ja Lia Nirjada, kes on kogu kuulamise ette valmistanud ja annan neile koheselt sõna. kes alustab? suur tänu teile, esimees, räägin väga-väga lühidalt, sest nagu näete, on tänase eh, kuulamise päevakord väga-väga tihe, oleme juba kümme minutit kavast maha jäänud ja seega eh, tuleb aega ratsionaalselt kasutada. on selge, et eelarvekomisjonis räägime äh, tihti sellest, kuidas Euroopa eelarve mõju parandada meie eh, liikmesriikides ja piirkondades ning kuidas aidata VKE-sid ja kuidas aidata nende tegevust Euroopa piirkondades. kui rääkisime võimalusest finantsinstrumentide kohta kuulamine korraldada, eh, siis otsustasime, et tuleks keskenduda uutele finantsinstrumentidele ning äh, samuti ka sellele, kuidas riiklikud tugipangad võivad aidata neid äh, VKE-de projekte toetada. see ongi meie tänase tegevuse eesmärk. oli väga meeldiv näha, et äh, algselt oli meie päevakord äh, rohkem avatud, aruteluks jäi üsna palju aega, kuid aina rohkem esitasid, äh, esitati meile soove kuulamisel osaleda, mis on väga hea, sest äh, see näitab, et me tegeleme siin eelarvekomisjonis väga huvitavate asjadega. ja nüüd äh, annangi sõna oma kolleeg Liiani Riadele. Well, I'm not going to take up much of your time. I... ma ei hakka palju teie aega kulutama, ma olen siin selleks, et kuulata ära see, mis teil öelda on, ma arvan, et seda arutelu on väga vaja võttes arvesse, eh, kui eh, oluline see teema on. Eh, näiteks Iirimaal on mm, siis veekaide osakaal kohalikus majandus seitsekümmend protsenti, kuid väga suur probleem on just see, nende juurdepääs krediidile, kohati on neil väga raske saada pangalaenu. nii et mind huvitaks väga, mida saate meile selle kohta rääkida täna. ma arvan, et polegi vaja rohkem aega kulutada Äh, nii et äh, oleks hea, et meil ka äh, pärast oleks piisavalt aega küsimusteks-vastusteks. nii et äh, lähme nüüd siis meie esimese kõneleja juurde, Anton Korum, kes on äh, Euroopa Komisjoni finantsinstrumentide eest vastutav vanem ametnik. Teil on sõna. Uh, suur tänu. suur tänu kutse eest finantsinstrumentide regulatiivraamistik, mida olete kutsunud mind lühidalt tutvustama, on üsna uus raamistik. meil on praegu esimene mitmeaastane finantsraamistik, kus meil on terve finantsinstrumentide kogumik ja see tähendab, et me oleme veel õppimas seda, kuidas neid kasutada. nüüd äh, ees on vahearuanne äh, mitmeaastasest finantsraamistikust, nii et me teeme siis kokkuvõtteid ka kogemustest, mis oleme saanud. niisiis, kuna me alles õpime, siis ma räägiksin ainult äh, sellest osast regulatiivraamistikust, mis puudutab Euroopa Liidu finantsinstrumente. me oleme saavutanud üsna kõrge konvergentsi, eh, mis puudutab eh, keskset valitsemist ja eh, valitsemiskoostöös liikmesriikidega kuigi täielikult kooskõlas need reeglid seni veel ei ole. nüüd on, mis on äh, selle regulatiivraamistiku põhimõtted. mis puudutab toetusi, need on üks äh, põhiline osa, äh, on siis, need on siis need, millega me loome turu ja finantsinstrumentidega me siis siseneme sellisele maastikule, kus on juba olemas äh, reeglid äh, ja turuosalised, me peame arvestama selle keskkonnaga ja sellepärast on väga oluline, et meil oleks piisavalt paindlikkust. ma ütleksin, et äh, see regulatiivraamistik on omalaadse kokkuleppe tulemus, mille osalised on ühelt poolt siis komisjon ja teiselt poolt ähm, parlament ja nõukogu ja see tähendab, et ühest küljest on meil paindlikkus toetuste andmisel, samas aga on ka aruandluskohustus, et antaks regulaarselt aru selle üle, kuidas äh, neid vahendeid kasutatakse. paindlikkus on vajalik selleks, et kõik vastaks turutingimustele ja kui me teeme ettepaneku uueks äh, mitmeaastaseks finantsraamistikuks, siis ei ole meil võimalik täielikult ette ennustada, millised saavad olema turutingimused, seetõttu on vajalik paindlikkus. kuid vastukaaluks sellele peab loomulikult kehtima ka põhjalik aruandluskohustus. selleks, et oleks võimalik ka langetada otsuseid paindlikkuse kohta, on võimalik peatada finantsinstrumendi kasutamine, kui selle tulemused ei ole head. niisiis, paindlikkus ja aruandlus kuidas paindlikkus saavutatakse? me saavutame selle seeläbi, et meil on äh, olemas põhireeglid, äh, mis äh, sisalduvad finantsmääruses, need on siis artiklites sada kolmkümmend üheksa ja sada nelikümmend. mainiksin lihtsalt mõndasid neist reeglitest, nimelt et finantsinstrument peab siis tegelema turutõrkega, tuleb leida sellised projektid, mis on ka majanduslikult elujõulised me peame eh, tagama eh, siis eh, selle, et osaleksid ka erainvestorid, mida ei tõrjutaks välja, meil on ka ähm, konkurentsireeglid, et vältida konkurentsimoonutusi, on oluline saavutada võimendusefekti, see on üks väga oluline argument finantsinstrumentide kasutamiseks, sest et kasutades iga ühe euro kohta saame rohkem kui ühe euro kasu väga oluline on ka riski haldamine. iga risk, mis me võtame, on täielikult kaetud eelarve assigneeringutega ja see on oluline erinevus EFSI ja finantsinstrumentide vahel, sest et EFSI puhul võtame kohustuse, me oleme ette näinud kuusteist miljardit eelarvest, Euroopa Liidu eelarvest investeerimispanga jaoks, nii et me oleme siin ka riskid võtnud siis edasi äh, pärast neid põhireegleid on meil igas alusaktis ka veel selline üldine luba kasutada finantsinstrumente. see tähendab äh, siis, et need alusaktid ei lähe liiga detailidesse selles osas, millised need finantsinstrumendid täpselt on, millised on nende ähm, omadused, äh, selle määrab hiljem komisjon. nüüd, kuidas tagatakse aruandlus? kõigepealt finantsinstrumente äh, seiratakse, äh, et nende tulemusnäitajad äh, hinnatakse objektiivselt, üks neist on siis võimendus, seda on üsna lihtne arvutada, ja siis toimub ka turutest. me käivitame finantsinstrumendi ja me peame selleks teadma, kas on olemas vastav nõudlus turul. kõigist neist näitajatest antakse aru on mitmeid erinevaid viise, kuidas neid hinnata, aga eh, on siis üks iga-aastane aruanne, kus on täielik parameetrite loetelu, mis on ära toodud artiklis sada nelikümmend lõikes kaheksa finantsmäärusest. Eh, kõik siis, mis seal on ära toodud, sellest tuleb ka aru anda. ja siis veel tingimuslikkuse põhimõte ehk siis äh, instrumendi kasutamine jätkub ainult siis, kui tulemus äh, on tõepoolest tõestatud. niisiis äh, toimub vahu, vahearuanne, antakse välja vahearuanne ja siis kohandatakse neid finantsinstrumente, tuuakse välja need, mis on siis ületanud ootused, need, mis vastavad ootustele ja need, mis ei ole soovitud tulemusi saavutanud ja sellest lähtudes võetakse eelarve otsused. Neid instrumente on võimalik rakendada nii otse komisjoni poolt, aga ma ütleksin, et see on pigem erand, või siis kaudselt. seeläbi, et erinevatele üksustele antakse siis see kohustus neid instrumente kasutada ja need äh, üksused, kes võivad seda teha, need on ka loetletud ähm, finantsmääruses, Euroliidu Investeerimispank, aga ka riiklikud tugipangad ja ka teised äh, ähm, riiklikud finantsasutused. arvan, et tänase pärastlõuna jooksul näeme ka, et kõik need äh, erinevad finantsasutused, investeerimispank, tugipangad ja nii edasi, neil on igaühel omad äh, suhtelised äh, eelised. investeerimispank on kindlasti kõige parem asutus, et äh, tegeleda kõigi kahekümne kaheksa liikmesriigiga, et tagada võimalikult lai geograafiline kaetus. riiklikel tugipankadel on aga kõige paremad teadmised selle kohta, mis toimub koha peal. ja nad võivad olla haldavate asutuste headeks koostööpartneriteks selle fina-, finantsinstrumentide äh, kasutamise juures koostöös liikmesriikidega. ning meie tööks ongi tagada see, et kõik need asutused äh, teeksid tõhusalt koostööd. kuna me räägime VKE-dest, siis äh, täpsustaksin ehk, et ühest küljest on siis need üksused, kellele kantakse üle need õigused finantsinstrumentide kasutamiseks, kuid tihtipeale investee-, äh, siis investeerimispank selleks, et toetada VKE-sid näiteks ähm, investeerides oma kapitali või muudel viisidel, tihtipeale ei äh, rahastada mitte otse VKE-sid, vaid seda tehakse teatavate vahendajate kaudu. näiteks äh, kommertspangad või ka teised ähm, mitte pangad, vaid teist laadi finantsasutused. nii et VKE-de puhul ei ole tegelikult suurt äh, bürokraatlikku koormat nende instrumentide puhul, vaid nemad saavad rahastust tegelikult vastavalt tavapärastele praktikatele, turureeglitele. lõpetuseks veel kaks äh, punkti, nimelt selle raamistiku tugevused äh, ja nõrkused. me saame juba praegu öelda, kuigi me oleme alles päris algusfaasis et me oleme saavutanud tasakaalus reeglistiku, kus on tagatud need kaks omadust, ühest küljest siis sobivus turuga ja teisest küljest aruandluskohustus avalikkusele. nii et võib öelda, et laias laastus me oleme kõik õigesti teinud. ei saa muidugi öelda, et kõik on ideaalne, aga siiski üldiselt on kõik hästi läinud ja seda suuresti ka tänu sellele, et me oleme lähtunud eelkõige investeerimispanga nõuannetest, samuti oleme olnud pidevalt kontaktis riiklike tugipankadega, nii et me oleme õppinud nende kogemustest ja lähtunud turuvajadustest, et saavutada see tasakaal ja siis võib-olla see on natuke üllatav, arvestades arutelus, mis on toimunud, aga ka läbipaistvus on üks suur pluss. finantsinstrumente on palju kritiseeritud enne seda, kui rakendati seda uut äh, siis äh, regulatiivraamistikku, sest et selle kohta ei olnud vastavaid reegleid. nüüd on need reeglid olemas ja meile saadetakse vajalik informatsioon. küsimus on selles, kuidas seda infot kasutada ja tuleb öelda ka seda, et meie sõltume rakendamisel avalikest finantsasutustest, nad on meie partnerid, kes tunnevad turgu kõige paremini, tunnevad neid reegleid ja tavasid, mida turuosalised järgivad ja see on samuti siis üks suur pluss tugevus finantsinstrumendi puhul. lõpetuseks väljakutsed, mis ees seisavad. ma räägin regulatiivraamistikust, mitte üleüldiselt finantsinstrumentidest ja kõigist majanduslikest väljakutsetest, mis sellega seonduvad. aga on üks üks äh, raskus, mis ees seisab, me peame siin olema tõesti sellest ka teadlikud, nimelt me peame parandama oma teadmisi finantsvaldkonnas. et äh, me oleksime põhjalikumalt teadlikud kõigist äh, neist erinevatest instrumentidest. me näeme tihtipeale haldavate äh, ametiasutuste puhul seda, et et väga valdav on see toetuste põhine süsteem, mõtlemine on ikka veel selle põhine, nii et siin on vaja teatud muutust mõtlemises finantsinstrumentide äh, poole. ja väga, ja loomulikult on oluline suurendada teadmisi ka selle, äh, selles osas, mis puudutab järelevalvet või kontrolli, ehk siis parlamendis ja nõukogus. ja siin on siis olukord selline, et meil on olemas informatsioon, sest et äh, meile on ju ka pandud kohustus, äh, aruandluskohustus ja nüüd on küsimus äh, selles, et kuidas seda infot lugeda ja tõlgendada. võimendusefekti hindamine ei ole veel piisav, et hinnata finantsinstrumendi tõhusust. küsimus on ka selles, kuidas hinnata seda, kas finantsinstrument vastab turuvajadustele. nii et selline hindamine nõuab teatavat oskusteavet mida me siis üheskoos kogume. ja veel üks äh, raskus see on siis jällegi komisjoni äh, ülesanne ettepaneku tees ja teie ülesanne seda hinnates, et suurendada meie võimekust äh, teha kindlaks need turutõrked, millega me soovime tegeleda millistes sektorites toimuvad turutõrked. selleks ei ole teaduslikku valemit, kuidas seda kindlaks teha. on vaja läbi viia hinnang, on vaja uurida mitmeid äh, turuosalisi, et siis leida äh, need sektorid, mõelda sellele, kuidas kasutada äh, siis krediiti või, või laene, kuidas äh, seda probleemi lahendada või kuidas hinnata seda äh, rahastamislünka VKE-de puhul või ka teistes valdkondades. alati ei ole sugugi lihtne mõõta, kas turutõrge, äh, kas äh, selle põhjuseks on pakkumise pool ehk siis pangad ja nii edasi või siis nõudluse pool ehk siis ebapiisav maksejõulisus. nii et me peame, me peame siis seda äh, Äh, neid teadmisi suurendama, et suuda paremini hinnata olukorda. ja lõpetuseks on oluline ka nii-öelda laiendada tulemuste, tulemuste äh, kanaleid nii-öelda kui me vaatame finantsinstrumentide kasutamist VKE-de puhul, siis meil on ühelt poolt Euroopa Liidu instrumendid, ja äh, siis on riiklikud programmid ja kuigi need reeglid on üksteisele lähenenud, siis on siin siiski erinevusi. tõukefondide ja VKE algatuse hindamine, kus on erinevad äh, reeglid ja siis veel ka EFSI, mis on ka erinev. kui me tahame kõik need kombineerida ja, ja siis veel omakorda kombineerida need toetustega, siis tegemist on tõepoolest väga keeruka ettevõtmisega. väga oluline on siinjuures ka tehniline abi et haldavad asutused äh, või ka projektile läbiviijad, äh, nemad vajavad abi, me peame pakkuma neile seda tehnilist abi, et nad suudaksid paremini projekte struktureerida, läbi viia. suur tänu ja vastame nüüd teie küsimustele. Bien, merci, monsieur. suur tänu teile, härra direktor, teie poolt esitatud ülevaate eest. meil on kümme minutit küsimuste esitamiseks, kes soovib sõna võtta, härra Fernandes. aitäh, kõigepealt suur tänu teile selle eest, et see kuulamine täna korraldati. ma tänan südamest ka selle ettekande eest. minu küsimus, siin räägitakse erinevatest äh, rahastamismeetmetest, räägitakse loovast Euroopast, seal on äh, finantsvahendid ette nähtud, samamoodi on ka LIFE programmi jaoks finantsvahendid ette nähtud. kas nüüd kõik on kaasatud? kas tõesti kõik eranditult on kaasatud? teiseks, kas meil on finantsinstrumentide puhul ka viivitusi? nimelt äh, liikmesriigid on öelnud, et rahastamisvahendite kasutamine et äh, kas nende puhul on meil mingeid geograafilisi eripärasid ja ka, kui, siis kas seda on ka näha? ning teiseks, äh, kas äh, kõik toimub täpselt nii, nagu ette nähtud või me oleme jäänud maha rakendamises? kas keegi soovib veel sõna, kas kellelgi on veel küsimusi? kes soovib alustada? Liad. aitäh, ma arvan, et küsimus on tegelikult selles, kuidas me kavandame oma tööd või kuidas seda infot kätte saada räägin oma koduriigist, aga olen tegelikult veendunud, et, et see on kogu Euroopa probleem. meil ei ole kohe kindlasti riiklike tugipankade süsteemi Iiris ja tegelikult VKE sektoris ükskõik millisel ettevõttel on väga raske taodelda vahendeid, näiteks EFSI fondist. me peame mõtlema selle peale, kuidas sellest lõhest üle saada, kuidas need probleemid lahendada. ja need probleemid, millest teie rääkisite äh,, et siin on erinevad äh, markerid erinevate finantsinstrumentide vahel ja et väga raske on seda kõike lihtsustada selleks, et äh, VKE-d ka tegelikult aru saaks ja need haldavad asutused, neil on vaja abi selle töö tegemisel ning hoolitseda selle eest, et neil on piisavalt õiget informatsiooni selleks, et neid inimesi aidata. samamoodi tuleb ka reklaami teha nendele instrumentidele, sest siiamaani pole seda tehtud. Eder. suur tänu selles esimeses sõnavõtus nägime, et oli teatud sarnasusi nagu ka EFSiga toimunud arutelus selle kohta, kuidas edastada informatsiooni juhtivatele asutustele, regionaalsetele ja kohalikele omavalitsustele, kuidas kaasata VKE-sid. möödunud parlamendi koosseisu ajal, kui me seda küsimust arutasime, siis üks põhimuresid oli see, et äh, ei ole kogemust, ei ole võimekust finantsinstrumentide haldamiseks ja nagu äh, siin äh, öeldi, komisjon äh, soovib üle vaadata finantsraamistiku, teha vahearuande ning ma ei tea nüüd, kas see on nüüd selline küsimus, millele praegusel hetkel oskate vastata, aga tahaksin teada, millistes suunas töötab edasi komisjon, et ära hoida probleeme, mis võivad tekkida, kerkida esile seoses finantsinstrumentidega ning need, kes, mis eriti hästi ei toimi, siis millised probleemid nende puhul on äh, tuvastatud ja mida üritatakse teha, et äh, need äh, instrumendid tulevikus tööle hakkaksid? ja mina sooviksin samuti esitada küsimuse, kas teil on selline tunne, et praegune õigusraamistik on piisavalt paindlik ja võimaldab kiiret sekkumist ja tõhusat sekkumist Euroopa antud hetkel eh, on eh, terve arsenali välja mõelnud igasuguseid tingimusi, mida tuleb täita ja need ei ole alati kooskõlas olukorraga koha peal. kas teil on eh, selline tunne, et need instrumendid on kohaldatud kiirele otsuse langetusprotsessile? kui muid küsimusi ei ole, siis tänan, saab härra Termisu suur tänu teile, härra esimees. E, alustasin teie viimasest küsimusest, nagu ma eelnevalt ütlesin, on meil praegusel hetkel piisavalt paindlikkust õigusraamistiku osas, e, kui e, töötatakse välja uus finantsinstrument, piisab sellest, et äh, on äh, selline võimalus ette nähtud ning enamus äh, programmidest, mis on seotud taristuga, innovatsiooniga, VKE-dega, energiatõhususega, on seda ka ette näinud. sellisel juhul ei ole meil vaja õigusraam, õigusalust muuta. meil on üks esimene reegel, mis mis eh, nõuab eh, eelanalüüsi ettevalmistamist ning eh, kiireloomuliselt on võimalik seda alati ka üle vaadata ja analüüsida. ja sõltub see alati sellest, millist sekkumist vaja oleks. globaalselt on hea tasakaal olemas, on vaja veel, veel peenhäälestust ja eriti äh, on vaja eh, eh, eh, barjäärid ära kaotada erinevate valdkondade vahel, finantsinstrumentide vahel, eriti struktuurifondide ja Euroopa fondide vahel, Euroopa programmide vahel. ja see, mis puudutas härra Fernandesi küsimust, siis meie kogemus on see, et need instrumendid, mis on edukad alustasid, need alustasid hästi, väga sujuvalt, vähimate viivitusteta. kahe tuhande kahekümnenda aasta Horisont näiteks või Kosme ning eh, uued instrumendid eh, vajasid pikemat ettevalmistusaega ja see ei puuduta siin reegleid, vaid eh, pigem tehnilisemaid küsimusi, kui on vaja luua täiesti uus instrument, on vaja analüüsida turuolukorda seda, kas finantsinstitutsioonid äh, on äh, valmis äh, nõudluse puhul teavitustööga tegelema. ja on tõsi, et struktuurifondides näeme globaalselt, näeme oleme ajakavast maha jäänud, aga see on globaalselt niimoodi, see ei ole seotud ainult finantsinstrumentidega. samuti on tehtud regionaalarengu peadirektoraadi poolt nende instrumentide kasutuselevõtu parandada ja tõhustada ning vastavalt programmidele need eesmärgid võidakse saavutada, aga siis hilisemalt peab üle vaatama sest tihtipeale võetakse finantsinstrumendid kasutusele viimase perioodi lõpufaasis ja enne, kui uued on alanud. Te küsisite ka võimendamise kohta. jah, see, mida me seni oleme näinud ja mida te varsti näete juunikuus kahe tuhande viieteistkümnenda aasta rakendamise kohta, siis eh, finantsinstrumendid Äh, on äh, suunatud äh, võimendusefekti ähm, kasutus, kasutusele võtmise suunas ja praegusel hetkel on vaja nüüd eristada kahte erinevat tasandit. juhtorganite puhul on selge, et tegemist tehnilise abiga, toetusega, et et eh, nad saaksid eh, finantsinstrumentide kasutusele võtta, võtmist kaaluda. nõudmised eh, on lihtsamaks muutunud võrreldes möödunuga. nii et praegusel hetkel VKE-de puhul on nii, et neil on vaja otsida Euroopa Liidu poolset toetust, kui VKE otsib näiteks oma kapitali eh, eh, puhul toetust, nad lähevad eh, riskikapitali puhul Iirimaal, Londonis, mandril ja oma lähenemisel nad soovivad teada, kas seda fondi toetatakse Euroopa Liidu poolt või mitte. ja meie no, oleme väga aktiivsed, meie neid riskikapitalifonde toetame ja äh, üritame leida neile võimalikult palju vahendeid, et nad saaks nõudlust rahuldada ning äh, ja mida teha näiteks äh, laenude puhul, minnakse tavalipankade juurde, teiste pankade juurde ja siin ei minda Euroopa abi paluma, vaid minnakse laenu paluma ning need on VKE-d, mille puhul võetakse arvesse põhiliselt nende vajakajäämisi ja see näitab seda, et süsteem ei toimi ja ja neid oleks tegelikult võimalik ka tänu riski jagamisele võimalik tegelikult toetada. finantsvahendajad, pangad on üsnagi teadlikud sellest, äh, milles, millised võimalused olemas äh, on Euroopa Investeeringute Fond, Euroopa eh, Investeerimispank eh, on tegelenud nende instrumentide marketinguga. väljakutse on minna liikmesriikidesse, kus eh, finantstööstus on vähem arenenud, see on üks globaalsetest väljakutsetest. tegemist ei ole ainult reeglite küsimusega, sest tingimused peavad olema võrdsed vaid äh, tuleb tegeleda sellega, kas äh, on äh, veel rakendusfaasis vaja jõupingutusi teha. ja need neli-viis liikmesriiki, kes on kogenud, nad oskavad muidugi finantsinstrumente paremini ära kasutada. ja proua Gordias Sabal, te küsisite, mille millega me praegusel hetkel tegeleme, vastaksin, et varsti esitame ettepaneku komisjoni poolt. oleme ka konverentsi korraldanud ja finantsinstrumentide puhul on võimalik teatud lihtsustamist äh, endale lubada. näiteks puudutab see äh, edastatud eh, nõudmiste eh, puhul praegusel hetkel eh, turu kogemus on viis aastat, nii et võib-olla edasised kogemused aitavad ettepanekuid samuti atraktiivsemaks teha. Need instrumendid, mis on ajakavast maha jäänud, siin saame me teha ettepanekuid, meil ei ole vaja reegleid liialt muuta, kui Äh, on, siis äh, üritame äh, põhi muuta ja võib-olla peaksime mõtlema selle peale, kas meil on vaja, et juhtasutus soovib kasut-, muuta mingisuguseid reegleid, et finantsinstrumente kasutada, siis on see teoreetiliselt võimalik, sest oleme seda ühissätete määruses ette näinud, kuid see ei ole veel praegusel hetkel konkretiseerunud me peame seda muutma täpsemaks ja sellega ka tegelema. aitäh, suur tänu. see oli siis sissejuhatus. ja nüüd hakkame äh, kuulamise juurde jõudma ja üks puudutab siis jagatud juhtimist ja äh, see on esimene paneel ning teiseks äh, räägime finantsinstrumentidest, mis Äh, mida hallatakse tsentraalselt. esimeses osas mm, saavad sõna äh, kaks eksperti, mõlemal on viisteist minutit kõneaega. kõigepealt saab sõna proua Patricia Volinska-Bartkevitš ja vabandust, kui ma, äh, kui ma hävitasin teie nime oma hääldusega ära ja tema on siis BGK panga ehk Paluna Arengupanga eh, direktor. palun, teil on sõna. Very... aitäh selle väga huvitava arutelu korraldamise eest finantsinstrumentide üle. kõigepealt tutvustaksin ennast. BGK on Poola riiklik tugipank mis tuhande üheksasaja kahekümne neljandal aastal loodi. see pank kuulub sajaprotsendiliselt riigile, tegemist on äh, pangaga, mis tegeleb vastavalt äh, rahvusvahelistele seadustele ja järelevalvajaks on riik. praegusel hetkel me viime sisse finantsinstrument meede, mis loodi välja, töötati välja aastateks kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist. nüüd ühtekuuluvuspoliitika Poolas, siin tasub mainida seda, et meie riigi administratsüsteem on järgmine, meil on kesktasandil valitsusasutused ja väga tugevad piirkondlikud omavalitsused, mis on siis tõukefondide vahendite haldusasutusteks. viimase mitmeaastase finantsraamistiku puhul saime me päris palju abi tõukefondidest ühtu-, ühtekuuluvuspoliitika programmide jaoks kuid vähem kui üks protsent oli ette nähtud finantsinstrumentide jaoks, mis olid siis mõeldud VKE-de toetamiseks, linnade arenguks, keskkonnaprojektideks ja sotsiaalse ettevõtluse jaoks kui pilootprojekti jaoks. riiklik tugimank on vägagi paljudesse programmidesse kaasatud, kuid tasub mainida ka seda, et suur osa nendest äh, finantsinstrumentide assigneeringutest läks äh, piirkondlike äh, operatiivsete programmide rahastamiseks. nii et meil on kuusteist piirkondlikku omavalitsust Poolas ja riiklik tugipank on väga erinevaid rolle rakendamisprotsessis enda kanda võtnud. kõigepealt oli tegemist makseasutusega, kes tegi siis välja väljamakseid kõikidest fondidest, välja arvatud Põllumajandusfond. me olime finantsvahendajaks paljudes piirkondades, seda siis Jessica programmi puhul me olime ja oleme ikka veel Jeremy ja Jake'i programmide puhul äh, osalusfondiks, siis on meil veel operatiivne programm Ida-Poola viie piirkondliku äh, omavalitsuse jaoks ja need programmid puudutasid siis VKE-de toetamist. peale selle eest oli meil ka pilootprojekt sotsiaalse ettevõtluse toetamiseks ja rahastamiseks. vahendid tulid Euroopa Sotsiaalfondist, tegemist oli pilootprojektiga, mis oli väga edukas. selle keerulise majandussektori jaoks siis ning äh, pärast seda hakkasime me veel ka tagatisfondi haldajaks, äh, seda siis keskvalitsuse programmi puhul. me olime samamoodi rakendavaks asutuseks äh, tehnoloogia krediidifondi puhul. me andsime siis tagastatavat abi ja ühissätete määrus on ka sellise abivõimaluse ette näinud mida me siis oleme õppinud finantsinstrumentide rakendamisest viimase programmiperioodi jooksul? kõigepealt, tähtis on äh, toonitada seda, et me leiame, et finantsinstrumentidega on võimalik väga palju kasu luua, see ei olnud rakendamisperioodi alguses üldse mitte nii ilmselge. aga kuna asjad arenesid edasi, siis finantsinstrumendid aitavad projektide kvaliteeti parandada ja üha rohkem ettevõtjaid äh, saavad meilt toetust. võimendusefekt äh, on järgmine, nimelt me oleme sekkunud ka erasektori tegevusse ja me oleme leidnud võimaluse luua uusi finantsvõimalusi selleks, et äh, lünkasid turgudel täita ja leevendada turgude läbikukkumist. meil õnnestus ka uusi vahendeid luua, kuna me oleme kuue piirkonna osaldusfondi vahendajaks äh, sii- ja haldajaks, siis Jeremy oli meie arvates väga edukas, sest meil õnnestus välja töötada paindlik süsteem äh, turulünkade täitmiseks me kasutasime võimendusefekti ja praegu oleme me alustama kolmandat programmi ühes piirkonnas, nii et tegelikult äh, meie leiame, et esimesed sammud on edukalt lõpetatud ja seda tehti juba kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. õiguslik raamistik oli väga lihtne eelmise programmiperioodi jooksul, aga seal oli päris palju eni-, erinevaid juhiseid ja mainin seda ka hiljem, aga tasub öelda ka seda, et me olime ja ikka veel oleme, sest protsess ei ole ikka veel äh, lõppenud äh, õppimas. ja mida me oleme õppinud? Ähm, väga palju tähtsat ja me ei tohi õpitut unustada. me ei tohi teha riskantseid manöövreid, sest me oleme välja töötanud süsteemi ja nüüd on meil vaja seda süsteemi edasi arendada, äh, mitte hakata uusi reegleid paika panema. rakendamisprotsessis oleme me näinud päris palju positiivset eelmise programmiperioodi puhul meil on üksikud selged juhised, millega liikmesriigid saavad luua finantsinstrumendid, mis vastavad turuvajadustele. Neid finantsinstrumente on võimalik kohandada vastavalt piirkondade potentsiaalile, sellepärast et tõukefondid ja ühtekuuluvusfond on suunatud just piirkondadele, kohalikule tasandile. süsteem peab vastama just VKE turgude lünkadele. ei ole vaja keskenduda äh, tsentraliseeritud äh, toodetele, selleks et saavutada parimat tulemust. ja eriti siis, kui me räägime paindlikkusest. õpiprotsessi ei tohi ära unustada. ja positiivne oli see, et juhised avaldati enne, kui rakendamine algas. kahjuks neid juhiseid ei olnud väga palju. ja positiivseks oli ka see, et juhistega üritati määruse sisu selgitada, mitte äh, uusi paindumatumaid reegleid sisse viia tahan toonitada, et äh, me ikka veel jagame väga palju informatsiooni äh, finantshaldajatega, äh, VKE-d, komisjon, liikmesriik, erinevad institutsioonid on kõik kaasatud vahendite kasutamisse. mis meil nüüd nii hästi ei toimi? juhistes äh, rakendati pigem kompleksseid ja väga ettekirjutavaid reegleid. Äh, juhised avaldati alles siis, kui äh, oli juba rakendamisprotsessiga alustatud. väga paljud juhised ei olnud üldse mitte kohased või olid väga tehnilised. keset mängu ei saa reegleid muuta. tegemist on rahvusvahelise põhimõttega, mida tasub äh, ikka ja jälle korrata. seda ei tohi teha, sest siis ei tea mitte keegi, mida oodata ja lõppude lõpuks tulemus ei ole üldse see, mida oodati hea ei olnud ka see, et äh, meie lõime süsteemi nii-öelda ülevalt alla. see ei ole abisaajate jaoks äh, väga hea lahendus. nüüd probleemid üks väga tark mees ütles, et äh, protektsionism on hea siis, kui mitte midagi pole lisada, aga mitte midagi pole ka enam ära võtta. mis on siis problemaatiline, kuidas vältida seda viivitusprogrammi perioodis? õiguslik raamistik on väga ebakindel ja teatud reeglid on ühisseatajate määruses juba sees, tegemist on põhiliste reeglitega, aga küsimus on selles, kas süsteem on ka paindlik. ma arvan, et äh, seda küsimust tuleks täna arutada ja ka hiljem. avaliku hanke reeglid näiteks äh, rakendavate asutuste väljavalimine ei ole väga paindlikult korraldatud äh, selleks, et saavutada eesmärki. meil on vaja paindlikku süsteemi, mis oleks kohandatud äh, turu läbikukkumise leevendussüsteemidega. mis on siis raamistik äh, meil oli väga piiratud reeglid nii ühissätete määruses kui ka juhistes. juhiseid oli kokku neli, ühte minu teada ei ole ikka veel vastu võetud ja ilma rakendamisprotsessita, praegu, kus me seda pole veel alustanud, on meil juba üksteist juhist. väga hea oli see, et me võisime luua oma turule suunatud VKE sektori vajadustega arvestav süsteem. aga praegusel hetkel reeglid ei ole üldse kooskõlas meie loodud süsteemiga. väga tähtis on süsteemi optimeerida aga kas see tähendab siis seda, et me peame täiesti unustama kõik need õppetunnid, mis me saime eelmisel programmiperioodil? paindlikkus on tõesti väljakutseks. Äh, seda on võimalik teha ka ilma reeglitega, võib-olla tuleks äh, lihtsalt süsteemi muuta selliseks, et ta arvestab rohkem turu vajadustega ja äh, kaasab finantsvahenduse partnerid. kui me tahame neid erinevaid kanaleid laiendada, siis tuleb ka selle probleemiga hakkama saada. edasi ühtekuuluvuspoliitika operatiivprogrammis selle programmi perioodi jaoks on meil umbes neli miljardit Äh, eurot äh, eks ante analüüsiks ette nähtud, seda on neli korda rohkem kui eelmise äh, finantsperioodi all. me tahame olla kohapeal, me tahame olla esindatud, me tahame luua kohandatud süsteemi, mis arvestab turgudega meie riigi erinevates piirkondades lõpetuseks tahan lisada, et meil ei ole vaja spetsiifilisi juhiseid. me soovime pigem sellist laiapõhjalist lähenemist, meil on võimalik äh, sisse viia aruandluskohustus ja läbipaistvus, aga reeglid ei saa olla samasugused finantsinstrumentide ja toetuste jaoks. toon ühe näite. kui meil tuleb arveid esitada näitamaks, et lõplikud kasusaajad rakendasid äh, projekti vastavalt äh, eelmise eesmärgi tagatistele, siis lähtuti sellest, mida loodi turgudel viimase viieteist aasta jooksul ja võib-olla isegi varem ja kui tegemist ei ole kõikide turgude jaoks kehtiva reegliga, siis miks peaks seda reeglit kasutama ka Euroopa Liidu vahendite puhul? ja teiseks, äh, administratiivne koormus ei tuleks äh, sisse viia nii palju äh, rangeid reegleid, nagu näiteks need eksante hinnangud. kui haldavad asutused peavad ex-ante analüüsi läbi viima operatiivprogrammi jaoks, finantsinstrumentide jaoks, tagatiste jaoks äh, ja ka riskianalüüsi eelnevalt läbi viimas, siis seda kõike on liiga palju ja need erinevad analüüsid ei saa olla omavahel kooskõlas. me peame mõtlema selle peale, kuidas menetlust lihtsustada mitte luua veelgi rohkem administratiivseid kohustusi. Neid on juba praegu piisavalt palju. aitäh selle arutelu korraldamise eest, ma arvan, et selle arutelu tulemused on kohe kindlasti kasulikud praeguse programmiperioodi finantsinstrumentide rakendamise jaoks suur tänu teile, lugupeetud äh, proua, äh, teie sõnavõtu eest. Äh, te soovite ühesõnaga lihtsustamist, et lisa äh, probleemi, hinnangu probleemi äh, ära hoida. järgmisena saab sõna nüüd Aleksander Bartel, kes on äh, majandusliku keskkonna ja energiapoliitika eest vastutav äh, Ehm, isik äh, ja kes tegeleb ka VKE-de finantseerimisküsimusega Euroopa VKE-de äh, assotsiatsioonis. Teil on sõna, härra Partel. <clears throat> aitäh, härra esimees, lugupeetud daamid ja härrad, suur tänu selle võimaluse eest täna tulla siia Brüsselisse ja rääkida väga olulisest teemast, nimelt eh, VKE-de rahastamine. räägiksin siis sellest teemast eh, meie perspektiivist eh, ehk Saksa käsitööliste perspektiivist. tegemist on siis selline sektoriga, kus on umbes viis miljonit töötajat miljonis ettevõttes ehk siis keskmiselt äh, viis töötajat, kaheksakümne protsendil neist käsitöötajatest on ähm, alla kümne ettevõtte ja enamasti on nende käive ka alla miljoni euro, nii et äh, nagu siin ka varem on öeldud, need ettevõtted äh, ei äh, Ähm, neil ei ole nõudlus mitte niivõrd finantsinstrumentide kui ähm, siis laenude järgi. ja see ei käi mitte ainult äh, Saksamaa kohta, vaid ka üldiselt Euroopa kohta, et väikesed ettevõtted, käsitöölised eelkõige, siis võtavad pangalaene. ning Saksamaal on meil olemas sellised kohalikud võrgustikud, kus on siis ühistupangad ja muud sarnased ähm, siis äh, asutus, finantsasutused, mis moodustavad üle kaheksakümne viie protsendi rahastusest ettevõtetele ning äh, Äh, samas on äh, siis äh, nende samade pangade kaudu on võimalik saada ka kasu Euroopa finantsinstrumentidest. aga kui need finantsasutused enam oma ülesannet täita ei suuda, siis ei ole lõppude lõpuks kasu ka neist finantsinstrumentidest hetkel näemegi siin üsna suuri ohte ja raskusi, et nende finants- ja krediidiasutuste igapäevane töö, et neid võivad asendada siis need erinevad finantsinstrumendid mõned märksõnad, näiteks VKE-de korrigeerimissüsteem. ma sooviksin tänada ähm, Euroopa Parlamenti, et te pooldasite toona läbirääkimistel selle korrigeerimisfaktori äh, lisamist. see on äärmiselt oluline selleks, et äh, et et ähm, rahastus jääb VKE-dele siiski juurdepääsetavaks ja me oleme vahepeal kuulnud, et on ka tõepoolest märke sellest, et need korrektuurifaktorid jäävad alles, kuigi seda kaheaastase üleminekuperioodiga ja ma tahaksingi teile nüüd südamele panna, et jah, korrektuurifaktori äh, perioodiline hindamine on muidugi vajalik ja oluline, kuid seda instrumenti ei tohiks iga kahe aasta tagant jällegi ajutiselt peatada, sest et äh, VKE-d soovivad ju ka pikaajalisi laene võtta ja siis ei oleks neil sellest äh, faktorist enam kasu. mida meil siis vaja on, mida on vaja äh, finantsasutustel meile tundub, et äh, Euroopa Keskpank äh, nõuab äh, liialt palju aruandlust ja ka siinkohal tõepoolest südamest tänu meie poolt Euroopa Parlamendile, et vähemasti on nüüd toimunud mitteametlik kuulamine, kus on ka räägitud ühe või teise tegevuse mõistlikkusest, mis siis puudutab väikekrediite kus siis äh, ka nõutakse tohutult palju infot ja äh, andmete säilitamist, mis muudab väiksemate pankade, ühistupankade, hoiukassade äh, tegevuse keeruliseks ja koormab neid väga mida siis äh, vajavad äh, VKE-d ja mitte ainult Euroopas, ma tsiteeriksin seda, mida on öelnud äh, saadik Kaaras oma no, algatusraportis, nimelt on vaja mitmekesist finantsteenuste sektorit, kus on väga palju erinevaid instrumente, mida on võimalik kohandada vajadustele, et niimoodi katta kõige paremini tegelikku finantsvajadust ja äh, VKE-de tegeliku äh, rahastusvajaduse hulka kuulub vähemalt äh, meie majandusstruktuuri puhul ähm, nii Saksamaa kui ka mujal mitte ainult kapitalile orienteeritus, vaid ka laenu, laenud. Ähm, meil on Saksamaal ka olemas vajalikud äh, vajalikud äh, struktuurid äh, ja abi, abistruktuurid pankade vahel, et äh, siis need erinevad tugipangad omavahel ei konkureeriks. näiteks EFSi puhul siis investeerimispanga kaudu siis, siis ähm, rahastatakse madalmaade vastavaid pankasid, et nad saaksid omalt poolt laene anda. ja Saksamaal on midagi sarnast, kuid see ei toimu mitte investeerimispanga kaudu, vaid investeerimisfondi kaudu et võib-olla oleks parem, kui see kõik oleks koordineeritum, toimuks üle-euroopaliselt, et äh, oleks selge, milliseid instrumente, millised Euroopa institutsioonid pakuvad. tänan tähelepanu eest! suur tänu teile teie see esitatud seisukoha eest VKE-de kohta. ütlesite õigesti, et vaja Äh, arenguks ei olnud mitte uusi instrumente, vaid äh, laenusid. ja äh, mitte väga piiravat näitajate korsetti. nüüd pöörun meie äh, kahe vastutava isiku poole, proua Kalvias Saavali ja proua Niariale poole. Well, a... aitäh, esimees. mul on üks küsimus. see on ka osaliselt kommentaar proua Polinskale, Võnska-Partjevissile. mind ajas veidi segadusse äh, paragrahv paraku, tegelikult ma isegi ei saanud üldse aru äh, sellest kastist, kus oli siis juttu äh, neist õppetundidest, mis te aastast, aastast kaks tuhat seitse äh, saite, kas te võiksite natuke selgitada või täpsustada nii need positiivsed kui negatiivsed küljed tundusid olevat üsna ühed ja samad asjad. et siis ühest küljest need Mm, teatud lähenemised justkui töötasid, teisalt mitte, ma ei tea, võib-olla ma ei kuulanud liialt, piisavalt äh, tähelepanelikult, aga võib-olla saate veel selgitada. mida me saame õppida äh, neist äh, projektidest või kas siin olid lihtsalt need erinevad näited või kust see vastuolu siin tekkis, ma ei saanud päris täpselt aru. ja teiseks kommentaar või küsimus minu poolt, kui ma teist õigesti aru sain, siis nagu ka esimees ütles, jah, reeglite eh, lihtsustamine, me oleme siin ühel nõul, aga mul on küsimus, et mis puudutab eh, ex-ante rõhutamist, te tundusite üsna mm, tüüdinud sellest, et eh, see muutub üha olulisemaks, mitte vähem oluliseks ma ei taha nüüd äh, kõigi fraktsioonide nimel siin sõna võtta, kindlasti siin võib olla erimeelsusi, aga mulle tundub, et üleüldiselt on see just nimelt see suund, mille me oleme võtnud. me tahame juba ette teada, kuhu me investeerime maksumaksja raha, et see tõesti ka tooks tulu, nii et võib-olla saaksite ka seda küsimust veidi täpsustada, seda me just nimelt tahamegi, see peab lihtsalt olema võimalikult efektiivne ja lihtsustatud Merci. suur tänu teile, hea härra Olbricht, palun. ma arvan, et meie arutelu raames, kui me räägime mitmeaastase finantsraamistiku muutmisest, siis äh, Äh, siis äh, ka võttes arvesse seda, mida ütles härra Sarvamaa, et kui meil on siin mõned asjad, mis päris hästi ei toimi ja me oleme alles mitmeaastase finantsraamistiku äh, perioodi keskel, siis kas me saame üldse midagi muuta, kas me saame seda muuta alles aastast kaks tuhat kakskümmend või saame juba praegu seda juhiste süsteemi muuta, kui meil on neid liiga palju, neid juhiseid kui nad on hilinenud, siis mida me üldse teha saame? see ex-ante tingimus, mis on vajalik ja õige ähm, äh,, siis nagu ma aru saan, siis probleem on, on selles, et meil on palju erinevaid ex-ante tingimusi. see on lihtsustamise küsimus. tahaksin küsida ka nüüd teistelt kolleegilt, mis nad arvavad, et kas selle me peaksime ehk lisama mitmeaastase finantsraamistiku muutmise äh, muutmisesse sisse, kas me peaksime praegu seda tegema või ootame kahekümne kahekümnenda aastani? Rüübik, palun. aitäh. vahepeal segatakse saalist ja küsitakse, kas ma võin ka esitada küsimuse. Sorry, not now, not now. Oui, vous aurez la parole tout à l'heure, mais je venais de donner la parole à monsieur Rübi. Te saate küll sõna, aga enne saab sõna härra Rübi. palun, härra Rübi. Äh, aitäh, härra esimees. tuleksin määruse kuussada viiskümmend üks murd kaks tuhat neliteist juurde, kus räägitakse toetustest eriti siis, kui ettevõtetel on raskusi, kui neil ei ole piisavalt rahastamisvahendeid, siis võib ju Äh, juhtuda, et likviidsuse probleemid tulenevad tootearendusest, sellepärast et on investeeritud tootmisse või ähm, turgudele minemisse selleks, et oma ettevõtte väärtust parandada. ja nüüd soovitakse rahalist olukorda parandada ning minu küsimus on nüüd selles, et kui ettevõte satub sellepärast äh, raskustesse, siis põhimõtteliselt praegu ei ole võimalik äh, tal Äh, sellel ettevõttel finantsolukorda parandada. tahan teada, kas äh, siin on mõeldud äh, olukorra muutmise peale, sellepärast et see väärtuse suurendamine ettevõtte puhul on väga tähtis ja likviidsus ja omakapital ei ole alati äh, olemas ettevõtte jaoks ja just riskikapitali puhul me oleme ju öelnud, et Euroopa Liit toetab selle kasutamist, sest sellega on võimalik uusi töökohti luua. ja ilma investeeringuteta uutele turgudele, uutesse tootmisvahenditesse ei ole võimalik ka uusi töökohtasid luua. nii et ma tahaksin siin täpsemat definitsiooni saada. ja nüüd saab sõna härra Mai tahtsin lihtsalt äh, küsida esimeselt kõnelejalt, see tegelikult puudutab äh, kõiki riike, aga minu küsimus puudutab Iirimaad. kui kõik need finantsinstrumendid äh, kogu Euroopa Liidus. kas see tähendab seda, et see läheb tugipankadele ja siis meil on strateegiline investeerimisfond ja strateegiliste pankade liit, kas see on tegelikult ainus võimalus, kuidas Iirimaa siis neid vahendeid kasutada saaks? see oligi teie küsimus, härra Mäi. kas on veel küsimusi? ei ole, tundub. niisiis äh, sooviksin ise ka esitada ühe küsimuse kas väljakutse pole, see pole suur väljakutse, kui me soovime Euroopa Liit, mis äh, koosneb kahekümne kaheksast liikmesriigist, äh, astub VKE-de finantseerimisteenistusse, mis on seotud eelkõige ju siiski kohaliku eluga, nad on detsentraliseeritud, äh, moodustavad osa kohalikust pilgutist. see ei peaks sõltuma eelkõige ju pankadest ja teistest finantsasutustest. ja mida võiksime me teha Euroopa Liidus, et äh, jõuda tegutsemisvõimeni koha peal? ma ei äh, tea selliseid rentaableid äh, VKS-id, mida ei, ei, ei leiaks laenusid või muud finantseerimisvõimalusi, kui vaja liikmesriigid ei ole lihtsalt äh, kasutusele võtnud äh, vajalikke reforme, et äh, aidata VKE-del kasumlikeks ettevõteteks muutuda. mina pelgan isiklikult seda, et kui tekib ähm, taas mingisugune Euroopa reegel, siis tuleb terve ähm, kari igasuguseid ennetavaid ülevaateid, hindamisi, analüüse, reegleid, mida tuleks arvesse võtta ja see peaks minu meelest pigem takistama VKI-del edasi kasvada ja areneda. niisiis, prouad ja härrad, kas te sooviksite vastata teile esitatud küsimustele, proua kõigepealt? Sorry, <laughs> the difference between the erinevus äh, praeguse ja eelmise mitmeaastase finantsraamistiku puhul on see, et varem meil ei olnud nii palju reegleid õiguslikus raamistikus ja me töötasime välja igas riigis oma süsteemi. näiteks Poolas on meil väga erinev äh, süsteem erinevates piirkondades äh, vastavalt erinevate piirkondade vajadustele ja oludele ja abisaajad äh, on, ei ole kommertslikud äh, finantsinstitutsioonid ja me oleme loonud finantsinstrumentide rakendamissüsteemi, mis vastab Poola oludele selle süsteemi loomise eesmärgiks oligi just arvestada nende valdkondadega, kus turg ei toimi kui me nüüd alustasime praeguse programmiga, siis me õppisime eelmisest programmiperioodist. aga minu arvates selle asemel, et juba olemasolevat süsteemi edasi arendada, äh, töötati välja uus finantsmäärus, nii et äh, finantsmäärus pluss sellele paralleelne määrus, milleks olid siis üksteist juhist, mis on väga tehnilised Äh, räägivad väga tehnilistest probleemidest äh, ja mis ei ole kooskõlas juba praegu välja töötatud hästi toimiva süsteemiga. meil tuleb süsteemi edasi arendada, mitte uut luua, vähemalt minu arvates, sest tegelikult meil on juba midagi olemas. ja näiteks äh, finantsvahendusasutuste puhul on nad ju tegelikult olemas, nad rahastavad VKE-sid, nad, tegemist ei ole pankadega, kommertslike ettevõtetega, vaid tegemist on laenuühistutega, tagatisühistustega vastavalt piirkonna vajadustele ja praeguse programmiperioodi puhul me soovisime äh, standardiseeritud süsteemi, sest tegelikult meil on vaja teatud määral ühtlustatud süsteemi. aga vahel liiga palju reegleid võivad osutuda takistuseks finantsinstrumentide kasutamisel. me ei tohi ära unustada seda, et äh, ühtekuuluvuspoliitika ja tõukefondide finantsinstrumendid peavad arvestama ka projekti riskidega ei tohiks äh, erasektorit kõrvale lükata, mõtlen siin näiteks äripankasid, kui äripangad saavad tagada VKE-dele rahastusele, rahastuse, siis tegelikult finantsinstrumente kui selliseid ei olegi enam vaja. ja selles mõttes eks ante analüüsid on väga vajalikud, olen sellega nõus aga kui me töötame välja süsteemi, kus on liiga palju eksante analüüse, siis äh, me muudkui kogu aeg hindamegi turu mittetoimimist. näiteks kahe tuhande neljateistkümnendal aasta, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Poolas suurem osa haldusasutustest võtsid nõuandjad tööle, kes äh, turu mittetoimimist analüüsisid aga siis tekkis küsimus, et äh, kuidas neid analüüse üldse äh, ellu viia. ja haldusasutused pidid oma analüüse viima kooskõlla ka välja töötatud juhistega. mingis mõttes on see ka õige aga siis olid need ex-ante hinnangud olemas, teatud hetkel tehtud, siis kui iga operatiivse programmi üle läbirääkimisi peeti. aga olukord turul võib väga kiiresti muutuda. ja me oleme seda kogenud kahe tuhande kaheksandal, kahe tuhande üheksandal, kahe tuhande üheteistkümnendal ja kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. kui näiteks äh, olid meil äh, Äh, programmid, mis arvestasid Lissaboni lepingu teguritega. ja meil tuli need äh, tegurid sisse viia. ja kahe tuhande kaheksandal aastal saime me ka tunda finantskriisi esimesi mõjusid ning olukord turgudel hakkas muutuma. ja kuna süsteem oli paindlik, saime me välja töötada vajalikud finantstooted, mis olid välja töötatud just äh, rahastamislünkade täitmiseks. seda äh, eksante hinnangut äh, ähm, turgude toimimise kohta on vaja. aga kui me võtame vastu otsuse, et meil on vaja veelgi rohkem äh, hinnanguid teha ükskõik millise sammu puhul, siis me tegelikult äh, Äh, loome lihtsalt uue tööstusvaldkonna, tööstussektor, mis tegeleb ainult eksante hinnangutega, aga samal ajal me ei äh, rakenda finantsinstrumente korralikult. minu arvates eksante hinnangute puhul kui neid on liiga palju, tekib küsimus, et kas meil neid on üldse vaja, et millal meil neid tegelikult rakendamisprotsessis vaja on. nüüd see viivitus, üks põhilisi põhjuseid miks uue programmiperioodi puhul rakendamisega viivitused tekkisid, oligi just see ebakindlus. haldavad äh, asutused, piirkondlike programmide haldavad asutused pro Poolas ei saanud eksante analüüse lõpule viia just sellepärast, aitäh. Merci, madame. aitäh, proua me kuulasime teid ja meile jäi mulje, et tegelikult see süsteem ei toimi ja me ei peaks siin endale mitte mingeid illusioone tegema. järgmisena ah,, saab härra Partel sõna selleks, et ta saaks vastata. kas te soovite ka vastata küsimustele, mida teile esitati või soovite teha mingeid märkuseid? kuna minu käest otse midagi ei küsitud, siis lihtsalt kommentaar. tõesti. finantsinstrumendid peaksid olema mõeldud äh, nende olukordade rahastamiseks, kus turg ei toimi VKE-de rahastamise puhul, kui olukorda täpsemalt vaadata, siis on näha, et probleeme on vähem, kui arvatakse ja me ei tohiks finantsinstrument vaadelda kui leevendusmeetmeid äh, finantsturgude ülereguleerimise pärast. jah, ma saan aru, et äh, finantsturgusid tuleb hoida tasakaalus, aga me ei tohi ära unustada siin ettevõtete vajadusi ja meenutan teile neid erinevaid äh, äh, erinevaid määruseid, mis meil on vastu võetud selles valdkonnas, samamoodi ka seda, mida on öeldud baasali ülevaatamise kohta. täpselt samamoodi nagu ka kinnisvara äh, laenude ülevaatamise küsimus, mis on väga kriitiline ja veel kord äh, suur tänu parlamendile toetuse eest, suur tänu teie mõtete eest nii toonaste kui ka praeguste arutelude puhul, see, et sisse viidi korrektuuritegurid ja samamoodi ka laenuturu puhul. enne kui nagu järgmise paneeli juurde lähme, eh, see härra, kes rääkis eh, meile äh, Äh, õigusraamistikust. kui te nüüd ära kuulsite härra Mark, proua Markevitši ja härra äh, Bartli, kas teil on tunne, et need on tegemist toimivate instrumentidega ning kas neid ka vajatakse? Äh, kas kas te tunnete, et nõudlust on palju või mitte? eriti VKE-de sektoris, mis on vastus äh, jah, ähm, tohutu jah, sest äh, seda ka tänu EFSile, investeerimisplaanile ja äh, see puudutab eriti üht teatud tüüpi instrumente, milleks on siis pangalaenude garantiid VKE-de jaoks meil on erinevaid võimalusi sellele nõudlusele vastamiseks, kahe tuhande kahekümnenda aasta horisont Kosme ning samuti ka põllumajandus toetused. meil on olemas pank, ühesõnaga me anname pangale täieliku garantii laenude jaoks, mis on mõeldud EKE-dele ja EFSI on võimaldanud meil nõudlusele vastata äh, ja me ei või ka ette kujutada suuri muudatusi vahearuandes finantsraamistiku puhul, kuid eh, hea pole mitte ainult see, et nõudlus on olemas, vaid eh, raskem on mõõta juba seda, kas äh, suudame lisandväärtuse anda. selles ongi ja tegelikult ju küsimus, kui te annate pangadele garantii, siis te saate ju üsnagi eh, eh, palju taotlusi. see tähendab, kas on olemas tõeline lisandväärtus või see on lihtsalt eh, võimaluste garantii seda nii äh, instrumentide väljatöötamisel kui ka muudes tegevustes on vaja neid kalibreerida. antud hetkeni äh, me oleme suutnud üsna mugavalt tegutseda, sest me palume tõendusi pankadelt äh, ja esitame selleks teatud parameetreid ja reegleid, et olla veendunud selles, et neid laenusid ei oleks eraldatud ilma meie garantiideta ning seda nii fondide sihtpärasel kasutamisel kui ka hindamisel. praegu on tegemist edasi-tagasi äh, liikumisega ja seda tuleb kindlasti ka tulevikus edasi analüüsida ja hinnata. kui te olete proua nõus sellega, siis selle esimese äh, paneeli lõpetatuks ja lähme nüüd äh, järgmise juurde, see puudutab siis fina-, tsentraalselt hallatud finantsinstrumenti ning kõigepealt saab sõna Christian Dubarry, kes on Euroopa äh, asjade osakonna ülemus BPI France'is, mis on siis Riigi Investeeringute Pank Prantsusmaal. ja mis on siis omakorda äh, hoiupanga äh, filiaal. palun, teil on sõna. viisteist minutit. suur tänu teile, härra esimees, tere hommikust. minu sõnavõtt puudutab meie otseseid kogemusi erinevate finantsinstrumentidega. kõigepealt tahaksin rääkida sellest, mida kujutab ette, kujutab endast eh, eh, eh, BPI Prantsusmaa. meid loodi kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, kui liideti olemasolevad üksused. meil on kuus ähm, tegevust, garantiid, laenud, innovatsioon, fondide fondid ning äh, samuti äh, väikestesse ja suurtes, suurematesse ettevõttesse investeerimine. teeme otseselt ja kaudselt koostööd äh, suurte ja väikeste ettevõtetega tegeleme nii laenude finantseerimisega kui kapit-, omakapitaliga, meie tegevus on äh, võimalikult ettevõtliku, ettevõttes sõbralik, üritame olla tegevuses lihtsad ja optimistlikud, üritame teha äh, kõik selleks, et õigesti kasutada Euroopa instrumente ja tundub, et need toimivad. ja äh, meie roll siis riikliku tugipangana, minu sõber Dominik Äh, annab äh, parema ülevaate sellest äh, kõigest, kuid lühidalt võib öelda siis esitada teatud viiteid kahe tuhande viieteistkümnenda aasta teatise kohta ning samuti ka riiklike tugipankade rolli kohta Euroopa investeerimisplaani juures Äh, mille eesmärgiks on investeeringute toetamine. selle teatise äh, positiivsed osad äh, tähendasid seda, et loodi mitmekesised ärimudeleid, neid toetati ja võeti arvesse tugipankade ekspertteadmisi, kohaliku olukorra tundmist ja teadises sillutati teed ka tõhustatud koostöö suunas eh, eh, tugipankade ja Euroopa Investeerimispanga vahel. mis puudutab nüüd finantsinstrumente, siis eh, paar sõna selle kohta, mis meie seisukohast lähtudes nad huvitavaks teeb alternatiivina toetustele. kõigepealt äh, toetused tähendavad suurt turule sekkumist ja see tähendab seda ka, et, et, et finantsinstrumendid äh, on tootlikumad oma tegevuses kui lihtsalt toetused. samuti see tähendab ka seda, et äh, et raha kulutatakse nii, nagu kõige paremini koha peal vaja on ja eh, tagasi makstud raha tuleb uuesti ähm, investeerida, see toob, eh, hakkab kaasa võimendusefekti. sellistel instrumentidel on väga palju positiivseid omadusi, samas aga tuleb täheldada seda, et toetused jäävad endiselt vajalikuks eh, näiteks äh, turutõrgete puhul mis puudutab finantsinstrumentide kasutusele võtmist ja rakendamist, siis tugipankade roll on seal esmatähtis mitte ainult sellepärast, et ta on ainus kasusaaja neist, nende instrumentide puhul, vaid see toob äh, kaasa ka võime kaasata muid äh, vahendeid, äh, et äh, paremini kasutada ja hallata erasektorist pärit raha. selleks on vaja ka korralikult koostööd Euroopa instrumentidega, mis puudutab nüüd praktilist rakendust Euroopa finantsinstrumentide puhul, siis äh, võime öelda, et tugipangad on olnud tõsiselt kaasatud Euroopa Liidu äh, tegevusesse algusest peale, nad on teinud koostööd Euroopa Investeerimispanga erinevate äh, allüksustega ka selleks, et, et, et häälestada tegevust äh, uutele tekkinud vajadustele, välja on töötatud uusi investeerimisplatvorme ja äh, ka erinevaid tehinguid, mis äh, on ka paika pandud. samuti osaleme garantiide edastamises, innovatsiooniga seotud laenude juures, osaleme COSME Eh, ja investeerimisfondi eh, tegevuses eh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ka meie kolleegid tege-, osalesid COSME tegevuses ja Tšehhi Vabariigis meie kolleegid osalesid ka COSME kontragarantii väljatöötamisel. see Eh, oleks siis tugipankade roll finantsinstrumentide juures ning meie poolt eh, oleme olnud kaasatud eh, koostöös erinevate investeerimispanga üksustega, osalesime arutelus ka EFSI määruse väljatöötamise juures ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpust peale meie panus Euroopa investeerimisplaani oli eh, siis eh, seitsesada miljonit eurot ühe aasta jooksul osaliselt laenudes, osaliselt eh, siis ka era riskifondide juures ma räägiks täpsemalt nüüd ka meie garantiiprogrammidest, mis äh, annaksid teada sellest, kuidas need instrumendid loovad lisandväärtust äh, äh, finantsinstrumentidena, mis juba eksisteerivad. meie programm Äh, oli siis esimene selline, mille investeerimisfond kinnitas äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta mais ning seda äh, toetati Junkeri plaanis VKE akna läbi e, ja see ähm, on seotud siis vahendite eeljaotuse ja keskmiste ettevõtete toet-, keskmiste suurte ettevõtete soetuse näol äh, ning äh, eesmärgiks äh, on ka innovatsioonilaenude garanteerimine, see puudutab innovatsioone ettevõtete poolt, mida on enne toetatud teadusuuringute programmide poolt ja see puudutab ka innovatsioonitoetuse varajasemaid faase. ja teine toode puudutab investeerimislaene ähm, mis äh, mille äh, eesmärgiks on toetada erainvestorite poolt pakutavaid laenusid. kuidas kõik sobitub meie poolt pakutavate toodetega? siin näete, millised on meie tooted olid, äh, millised olid enne algfaasis, teostatavuse areng, samuti turule turule tuleku eelne periood, turule tulek ja kasv ning paremal pool näete siis eh, kasvufaasid, eh, meil olid kasvulaenud gaasi eh, käes kommertspankadega ning keskel on üks tühik meie toodete valikus ning selleks oleme toonud uue toote ning äh, äh, see sobib tõesti sellesse tühikusse äh, teadusuuringute ja arengu tühikuse tegemist on siis pisut konventsionaalsemate laenudega, tegemist on pisut riskantsemate laenudega ja turud, seda võimalik kasutada turutõrgete puhul, abistamaks VKE-sid ja eriti uusi, uuemat tüüpi ettevõtteid. tagasiside on olnud väga positiivne, sest äh, kõigest mõne kuuga oleme suutnud äh, investeerida kuuskümmend kaks protsenti oma portfelli, laenuportfellist ja oleme toetanud seitsesadat ettevõtet, üle seitsmesaja ettevõtte ja oleme ka, ka taotlenud ka äh, lisaportfelli ja lõpetuseks äh, esitaksin äh, äh, ülevaate finantsinstrumentidest, millega me koostööd praegusel hetkel teeme. peale VKE-de innovatsioonigarantii tegeleme kultuuri ja loomingusektori laenudega, samuti siis eh, eh, Midcaps ehk üle viiesaja töötajaga ettevõtete eh, garantiidega, samuti garanteerime mm, tulevikku suunatud investeeringuid tööstusettevõtetes ja keskmise suurusega ettevõtetes. osaleme ka investeerimisfondi väärtpaberistamisprotsessis ning äh, see käivitatakse samuti Junckeri plaani kontekstis. me loome parasjagu ka kaasinvesteerimisvahendid investeerimispanga grupi jaoks, äh, mida, mille nimi on siis SBI fond mis äh, hakkab tegutsema äh, siis äh, tuleviku investeeringute raames, on ka teised valdkonnad nagu näiteks, nagu näiteks siis riskikapital, mille, kus näeme võimalust samuti tulevikus tegutseda ja see on siis ülevaade projektidest, mis mis äh, meil praegusel hetkel äh, äh, potentsiaalsete projektidega seoses töös on. suur tänu ja olen valmis vastama teie küsimustele. suur tänu. üks pisikene küsimus. kas need operatsioonid, millest te rääkisite, oleks võinud käivituda ka ilma finantsinstrumentideta? mille võimaldas kasutusele võtta Euroopa Liit. teiste sõnadega, kui neid garantiisid poleks olnud eh, Euroopa poolt, eh, kas, eh, kas oleks te neid samu projekte käivitanud või siis mitte? see on väga keeruline küsimus. ma arvan, et, et see innovatsiooni eelne programm ei oleks kindlasti meie Äh, valikusse jäänud. olime selle peale mõelnud, aga meil polnud äh, piisavaid garantiimehhanisme, mis olid äh, piisavalt tugevad. see, see, need sellised sellel ajal hetkel ei olnud, et oleks saanud välja töötada tõeliselt hästi optimeeritud pakkumist. see ja mis puudutab veel erariski kapitali siis äh, rääkisime sellest enne pisut, äh, enne seda, kui Euroopa investeerimisprogramm käivitus, olime kaasinvesteerimisplaani alla kirjutanud Euroopa Investeerimisfondiga, kuna äh, meil on võimalus sellistesse ühiseesmärkidesse investeerida, olime seda küsimust ühesõnaga arutanud ja täheldasime, et lisajõupingutused mis äh, ühesõnaga, me polnud äh, väga palju erinevaid asju teinud, aga me oleme teinud kolm korda rohkem kui enne ning esimene lisandväärtus äh, on kvantitatiivne, me teeme rohkem ning mis puudutab instrumente, siis näeme lisandväärtust ka selles, et tuuakse uusi instrumente, mis iseenesest on juba lisandväärtus. loomulikult on asi keerulisem, kuid ma ei hakka sellest pikemalt rääkima, see võtab liialt aega. suur tänu ja nüüd äh, annan ma sõna Dominique de Crayancourtile, kes on European Long Term Investorsi peasekretär um,. <clears throat> For... aitäh, härra esimees ja aitäh selle võimaluse eest Euroopa pikaajaliste äh, investorite liit on siis nüüd just ümber kujundamas oma struktuuri eh, ja eh, selle ja sellepärast ongi päris õige hetk rääkida selle rollist ja kõigepealt ja seejärel ma esitaksin neli küsimust ja edastaksin kolm sõnumit selle asutuse poolt. nüüd kõigepealt, kui rääkida riiklikest tugipankadest, siis hetkel ei ole mitte ühtegi tõelist äh, definitsiooni, mida nad endast kujutavad. nii, kas mu slaidid nüüd töötavad, küsib kõneleja. niisiis, ei ole olemas ühte definitsiooni, mida reeglid kui tugipangad endast kujutavad ma saan välja tuua siin mõned üldised elemendid. ma ei taha sellega öelda, et äh, neil oleks tingimata kõigil üks ja sama ärimudel, kuid tavaliselt on neil ühised järgmised omadused. kõigepealt äh, nad on äh, riigi omanduses ja riigi kontrollitud, samas aga tegutsevad nad äh, äh, siis äh, äripõhimõttel, kasumipõhimõttel ja see on see, mis neid eristab teistest asutustest ning nende eesmärgiks ei ole mitte, tähendab neid äh, peetakse küll kommertspankasid, kuid nad ei ole siiski kasumipõhiseid, vaid nad edendavad riigipoliitikat. nii et tegemist on küll poliitiliselt sõltumatute asutustega, vähemalt peaksid nad seda olema e ja võib öelda, et riiklikul tasandil, et täidavad sama rolli nagu Euroopa Investeerimispank Euroopa tasandil. nii et nad ei võistle omavahel, see ei ole nende ülesandeks, vaid nad äh, püüavad lahendada turutõrkeid, nii et äh, see võimaldab neil mängida sellist eripärast rolli. mis äh, on nende väärtus? kõigepealt on neil võimekus hinnata investeeringute väärtust äh, kogu riigile. nii et see on siin erinev sellisest puhtäralisest lähenemisest, kus äh, oluline on ainult äh, tulu, mida investeering toob, vaid me räägime siin just äh, poliitika kujundamisest, nii et see on eriline väärtus, mida nad toovad ja teiseks siis nõuandev roll tänu nende teadmistele. koostöös äh, EIB grupiga on neil siis võimalik anda nõu, mis puudutab projekte ja rahastamist. niisiis, selline on nende ärimudel ja nad kõik on huvitatud just nimelt pikaajalistest investeeringutest. ja nad suudavad tuua sellise äh, silla äh, riigi sektori ning erasektori vahel, ehk siis sellise poliitika kujundamise kultuuri ja kasumi teenimise kultuuri vahel. ning äh, ma tean omast kogemusest, äh, mitmekümne aastasest kogemusest, et tegemist on suure kultuurilise lõhega, oluline on tõepoolest siin ehitada sildu nüüd ka teie esimees mainisid, mainisite, et siin on väga oluline see, et nad on kohapeal, nad on lähedal, nad teavad oma kohalikke kliente, millise, milline on kohalik infrastruktuur, kohalikud tingimused. ja tänu sellele suudavad nad ka instrumendi kiiresti turule tuua. oleks ju väga keeruline jõuda Brüsselist või Luksemburgist sadade tuhandete VKE-deni seda on võimalik kergemini teha koha peal olles. enamikul liikmesriikidest on olemas nüüdseks riiklikud tugipangad. mõned riigid alles loovad sellist asutust ja on ka mõned üksikud, kellel sellist asutust veel ei ole nii et kui Euroopa Investeerimispank ütleb, et laenamine Äh, ja nõustamine, siis äh, seda ongi mõeldud. Äh, neil tugipankadel on ka väga palju kogemust, mõned neist on juba aastakümneid erinevaid finantsinstrumente turule toonud, ma ei hakka nüüd kõiki neid nimetama aegade algusest peale, kuid on oluline kasutada ära seda kogemust, mis neil on. nüüd paar sõna EFSi kohta või Euroopa investeerimisplaani kohta, mis paradoksaalsel moel ei ole finantsinstrument, vähemalt nii seda ei tõlgendata, aga tegelikkuses, kui vaadata praktikas, kuidas seda kasutatakse, siis on, siis ta toimib nagu finantsinstrument kuna Euroopa tagatis on üldiselt tagasi lükatud äh, äh, äh, finantsasutuste poolt, siis on siin teistsugused koostöövõimalused. kõigepealt koostöö suurte projekti kallal, see, seda tavaliselt VKE-d ei saa kasutada Te,, teiseks siis vahendamine Euroopa Investeerimispanga grupi ja VKE-de vahel ning kolmandaks minu jaoks on see vähemasti veidi ebaselges võimalus äh, nimelt võimalus äh, teha koostöö platvormide kaudu. minu meelest on platvormid äh, selline mõiste, mis ei ole veel kuigivõrd sisuga täidetud, äh, et praktikas nad kuigivõrd ei toimi, aga nad võiksid olla väga olulised vahendid koostööks ning lõpetuseks on võimalik osaleda nõuandvate teenuste andmisega äh, Euroopa nõu andva võrgustiku kaudu. nüüd aga minu neli küsimust. esimene küsimus. miks Euroopa, miks kasutada Euroopa Liidu eelarvet selleks, et viia läbi EFSI tegevusi, selle asemel kasutada tõukefonde või liikmesriikide eelarveid? minu meelest Äh, on äh, sellest juba piisavalt räägitud, nii et ma ei hakka veel kord äh, rääkima sellest, et tõukefondi ei kasutata piisavalt finantsinstrumendi puhul, aga ilmselgelt on vaja siin selgeid reegleid. seda on siin ka juba mitmeid kordi öeldud, nii et reeglite lihtsustamine, see on hädavajalik. kui palju on neid finantsinstrumente ja või õigupoolest, kui palju on turuosalisi, kes ei ole valmis kasutama finantsinstrumente puhtalt sellepärast, et see on liiga keeruline ja kulukas? ühesõnaga, EFSI süsteemi mudel, mida näeme siin slaidil vasakul, kus siis kõigepealt äh, tuleb Euroopa Liit, siis äh, Euroopa Investeerimispank ja siis seejärel erasektor äh,, ehk e, e, e, siis erasektor veel lisab oma vahendid, siis kuidas, kuidas takistada seda, et tegelikult tõrjutakse erasektori osaliselt turult välja? ja see on muidugi EFSi strateegilise komitee ülesanne see probleem lahendada aga oluline on see, et äh, investeerimispank tegeleks rohkem selliste spetsiifiliste kõrge riskiga tegevustega, mitte ei suurendaks oma laenude äh, mahtu, sest et praegu on ju täiesti õigustatult kasutatud teistsuguseid tulemusnäiteid, mitte, mitte äh, laenude mahtu või arvu ja see on täiesti õige. nüüd Äh, mis puudutab riiklikke tugipankasid, siis on väga oluline nende roll selgelt defineerida, et nad ei asendaks erasektori äh, rolli. minu meelest oleks täielik äh, raiskamine, kui sellised riiklikud asutused võtaksid üle erasektori pankade rolli, tuleks äh, leida võimalusi, et riiklikud tugipangad saaksid siis Euroopa Liidu tagatise mingil viisil. et see on oluline mulle kui ka, kui ka ELDi eh, liikmetele ja minu kolmas küsimus on, kuidas tagada see, et finantsinstrumendid tõepoolest jõuaksid liikmesriikideni just nende kliendideni, kes neid kõige rohkem vajavad, mitte teisteni minu meelest on poliitilise riski teema siinkohal väga oluline. ma ei ole kohtunud ühegi institutsioonilise investorina, kes ei oleks seda seadnud kõige olulisemaks probleemiks, kui neil palutakse investeerida teatud riikidesse või piirkondadesse. just poliitiline risk on see, mis on nende jaoks kõige olulisem. ja selleks, et aidata seda küsimust lahendada, Eh, kuidas, selleks on oluline suurendada riiklike tugipankade rolli, sest et neil on kõige parem juurdepääs koha peal, mis puudutab kliente piirkondades. ja minu neljas küsimus on, et kuidas tagada, et me jõuaksime kõige väiksemate ettevõteteni. paraku on see väga raske või olgem ausad, tegelikult on lausa võimatu näha neid arve siin slaidil, aga ma ähm, tahaksin siiski juhtida tähelepanu teatud numbritele. üheksakümmend kaks koma kaks protsenti ettevõtetest Euroopa Liidus on mikroettevõtted ja eh, kakskümmend üheksa koma kuus protsenti tööta-, töötajatest eh, töötavad just seal ja nad moodustavad kakskümmend üks protsenti SKP-st. nii, need on mikroettevõtted. minu sõnum ongi, et ärgem unustage mikroettevõtteid. ma olen tegelikult märganud, et äh, siin ei ole isegi mainitud ähm, äh, programmi mikroettevõtete rahastamiseks. seal on teatavaid ähm, lünki rahastamises, et on väga kahju, et ei ole piisavalt äh, raha EFSi selle jaoks. ja see uus omakapitali platvorm mikroettevõtetele on siis ka, ka peagi käivitumas ja ma usun, et see väärib tähelepanu minu kokkuvõtted. kõigepealt, seda on juba ka öeldud, seda ütles Poola kolleeg, et toetused ja finantsinstrumente tuleb kohelda erinevalt. selline lähenemine, mis nende vahel vaid ei tee, paratamatult kukub läbi seal peavad olema erinevad reeglid uuringud, äh, erinevad kontrollid, äh, see on äärmiselt oluline. on oluline piisav proportsionaalsus selliste ülemite puhul nagu kontrollid ja aruandlus. ja seda siis eelkõige, mis puudutab seda toetuse osa, mitte kogu finantsinstrumendi mahtu. ja teiseks, mul küsimus on, miks selline tohutu lahing vahendite ümberpaigutamise üle. kui äh, keegi ei tõstata küsimust nende vahendite ümberpaigutamise kohta, mis toetuste taga seisavad. ja nüüd ma ei taha korda seda, mida juba öeldud on, aga on äh, üha rohkem ja rohkem finantsinstrumente. tekib küsimus kas ei ole siin tekkinud teatavaid äh, katvusi, mis äh, siis takistab kriitilise massi tekkimist ja, ja takistab ka sünergiat tekkimist äh, nende instrumentide vahel. see on nii palju osapooli, komisjon, parlament, nõukogu ähm, äh,, riiklikud tugipangad, Euroopa Investeerimispank äh,, nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, see loetelu on väga pikk. igaühel neist asutustest on omad reeglid ja omad äh, Äh, lähenemised ja see tekitab äh, ohu, et blok-, tekib selline ummik või, või öö, äh, blokeeritakse, blokeeruvad te tegevused lihtsalt sellepärast, et kõik need reeglid on erinevad, bürokraatiat on liiga palju, tekivad liiga suured kulutused. nii et kui toimub järgmine finantsmääruse muutmine mm, või vaatamine, siis on väga oluline parandada juurdepääsu eelkõige VKE-dele miks mitte vaadata olukorda VKE-de silmade läbi? lihtsustamine on kõige olulisem asi üldse. ja minu viimane sõnum on see, et kasutada rohkem, kasutada paremini tõlke tugipanku ja asutusi ning seda sellepärast, et eh, siis tekib väga kasulik eh, alt üles lähenemine, mis täiendab tavapärast ülevalt alla lähenemist. ning siin on väga oluline ka see, et eh, säiliks järjepidevus jätkuvus instrumendi kasutamisel, sest et äh, iga instrumendi kasutusele võtmine tähendab äh, algseid kulusid. nii et on oluline, et nende kasutamine jätkuks, mitte ei tuleks seda uuesti alustada. ja on oluline ka, et kõigil asutustel oleks võrdsed võimalused, praegu see nii ei ole, aitäh. suur tänu. me võime nüüd alustada küsimustega kas mõni kolleeg soovib sõna võtta? kas minu kõrval istuvad daamid soovivad küsitleda kõnelejat? arvan, et see oli suurepärane eh, sõnavõtt, väga põhjalik. üks pisikene küsimus. Te räägite ainult eh, riiklikest tugipankadest, aga kes need poliitika välja töötab, kes neid juhib? ma tean, et see pole nii poliitiline äh, nagu te seda ütlete, ja see toimub kaugel poliitiliselt areenil, kuid samas me teame, kuidas need asjad äh, tegelikult toimivad ja ma tahaksin teada, äh, kus see poliitika väljatöötamine toimub? kas keegi soovib veel sõna? Teie sõnumid on keskendunud vajadusele lihtsustada et seda eriti koha peal. räägite ka vajadusest äh, stabiliseerida reegleid, sest see on ainus võimalus äh, muuta nad arusaadavaks äh, ja samuti ka minna investeeringutega edasi. kuid Teie sõnade järgi tundub, et see pole sugugi mitte lihtne Euroopa Liidu tasandil. Äh, raske on jõuda otseselt VKE-dele, sest äh, vahendajad on olemas, pangad on need, kes riskid võtavad enda peale. kas äh, teil on selline tunne, et, et et to-, et on midagi toimumas, et see viimased kümme aastat kestnud investeeringute põud hakkaks leevenduma. kas on piisavalt usaldust selleks, et kasutada ära teie käsutusse antud instrumente ja kas on võimalik seda protsessi kiirendada, ergutada või kas see pankade jaoks on üldse midagi positiivset, kas see, selleks on neile piisavalt garantiisid kas laenu anda garantiidega on parem kui ilma garantiideta ning eh, mis puudutab avalikke investeeringuid, eh, siis eh, aitab võib-olla dekonsolideerida riigi investeeringuid ja ka riigivõlga ja anda võimaluse selle koorma kandmiseks nii-öelda perifeersetele vektoritele ja siin on vaja veel rääkida ka usaldusest, sest siin äh, oleks võitja rollis ju Euroopa Investeerimispank ja seda väga heal põhjusel. nii, ma näen, et teisi sõnasoovijaid ei ole. nii et kui te võib-olla siis vastaksite nüüd, vabandust, palun, teil on sõna Thank you very much. I would like to ask uh, something. suur tänu, ma sooviksin midagi küsida. ma olen Regionaalarengu Komisjoni liige ja me töötame praegu rakendusraportiga. ja üks oluline osa sellest on seotud äh, finantsinstrumentide rakendusse, kasutusse võtmine. ja sellepärast äh, ma leian ka, et tänane arutelu oli väga huvitav ja vajalik, äh, et seda oma tööd selles Äh, selle raportiga edasi teha, ma oleme komisjoni liikmesriikidega sellest palju rääkinud, rakendusest samuti, ja oleme jõudnud alati samale järeldusele, et on liialt palju e-, e-, reegleid, regulatsioone, pidevad muutused toimuvad, aga tahaksin teie käest teada saada, sest teil on kogemus e-, millised on põhilised takistused äh, praktilisel tasandil, kas äh, riigiabi reeglid, äh, sest Horvaatias näen, et kui anname innovatsiooniks toetuseid, siis VKE-d, kohalikud omavalitsused on võimalik saada viiekümne protsendist abi, aga teist viiskümmend protsenti ei saa eh, finantsinstrumentidest saada, see on seotud riigiabi küsiga, küsimusega, kas on tegemist ka avaliku hanke küsimustega, mida oleks võimalik teha, et süsteemi muuta, sest kui me räägime lihtsustamisest ja standardiseerimisest, siis ma ei ole sugugi kindel selles, et kas me suudame äh, leida lahendusi süsteemisiseselt, sest äh, alati on mingid spetsiifilised reeglid, mis erinevatel põhjustel peaks eksisteerima, aga võib-olla on olemas mingisuguseid poliitikaelemente, millega on võimalik äh, edasisi samme astuda. see, see seda võtame kindlasti kuulda, mida te ütlesite sest lihtsustamine on vaja igapäevaselt muuta meie tegevuseks, sest tundub nagu Euroopa oleks uppunud kõigistesse neis reeglites, õiguslike alustesse, mis muudavad ta tegevusvõimetuks. ja mis tekitabki selle inertsi ehm, tunde, samas äh, on tegemist õigete, heade finantsreeglitega ning sellest seisukohast rääkides võiks öelda ju, et me oleme olnud tõhusad. aga see ei ole tihtipeale just see, mida, see eesmärk, mida soovitakse saavutada. niisiis ma paluksin, et härra Dubarry ja härra Griancourt, et te vastaksite lühidalt teile esitatud küsimustele mille esitasid proua Denirjada, meie kolleeg äh, Regionaalarengu Komisjonist ja siis lähme meie äh, tänase kohtumise kokkuvõtete juurde. minnes nüüd riigiabide, abiküsimuste juurde, siis meie kasutame seda raamistiku puhul, kui riigiabidega tegeleme. Need on enamasti Äh, hästi määratletud, hästi piiritletud, mis äh, aitab ettevõtetel riskantsemates valdkondades paremini toime tulla ning äh, jälgime samas ka turutingimusi. ja raamistik ei olegi nii halb ja loomulikult sooviksime selle paranemise oma panuse anda ja see, mis nüüd puudutab VKE-de Euroopa Liidu vahendust, nende tegevuse vahendamist, siis äh, arvan, et äh, oleme näinud, kuidas see lihtsustamisprotsess toimub, äh, oleme näinud, millise ökosüsteemi see on tekitanud. kõige, kõige olulisem on kohaldamine riiklikul tasandil, et tekitada sünergia Euroopa instrumendi ja liikmesriigi instrumentide vahel et äh, võimendusefekt tekitada ja et, et garanteerida, et kõik hästi toimiks, seda on raske teha, sellepärast et instrumendid on välja töötatud Euroopa tasandil äh, ja selles kont-, kontseptsioonis me ei saa muidugi äh, välja töötada kaht-, kakskümmend kaheksa erinevat mehhanismi, vaid on vaja ühte konkreetset mehhanismi, mis oleks piisavalt paindlik, et seda erinevates riikides kasutusele võtta ning tervitaksin ka EI äh, äh, poolt tehtud tööd ja räägiksin nüüd äh, Euroopa Investeerimispangast rääkisin, tähendab, ja tahaksin öelda, et meie instrumendid ei ole kunagi meie poolt välja töötatud, kuna meie e, tegeleme, e, tegutseme avaliku rahaga, avalike vahenditega, siis e, tulevad instruktsioonid alati mujalt ja meie oleme lihtsalt teenusepakkujad, abipakkujad ja üritame teha kõik selleks, et et äh, meie tegevus äh, oleks aktsepteeritav regionaalsel, riiklikul ja Euroopa tasandil. ja on äh, võimalikke tingimusi välja töötada selliste abide väljatöötamiseks, võib-olla mingisuguseid muid instrumente välja töötada saab, jah. see eriti asja lihtsamaks ei tee ja palun Eh, härra Kajankoh. First question of who uh,, who gov-? hästi lühidalt selle kohta, et kes eh, riiklike tugipankade poliitikaid haldab. ma arvan, et üleüldiselt on selleks iga riigi valitsus, mis paneb paika ülesanded vastavalt riiklikele poliitikatele. aga ilmselgelt, kui finantsinstrumendid tulevad Euroopa Liidust ükskõik kas äh, Äh, jagatuna tõukefondidest äh, või ka otse-eelarvest, siis on ilmselgelt, et äh, siis liidupoliitika mängib ka rolli. üks asi on täiesti selge, et need institutsioonid ei pane enda prioriteediks majanduslikku tulemust ehk siis kasumit, et nende eesmärgiks ei ole kasumi teenimine. see ongi see, mis eristab siis riiklikke tugipankasid teistest Te, härra esimees, pigem vastasite juba, kui küsisite, aga tõesti, Euroopa Liidu tasandil on tõesti väga palju erinevaid põhjuseid, miks Euroopa Liidu tasand on tähtis. võib-olla kõik äh, küsimused ei vasta VKE-de vajadustele, aga üleüldiselt kapitalituru liit äh, mõjutab väga palju olukorda, täpselt samamoodi nagu ka Pangandusliit mõjutab VKE-de tööd. kuulsime ju näiteks programmidest, mis on suunatud ühe riigi turule, aga on välja töötatud teises riigis, kõik see mängib oma rolli, täpselt samamoodi ka väärtpaberistamine, kui see ei toimu Euroopa Liidu turgude tasandil, siis ei ole üldse mitte mingit mõtet sellel ja teie küsimuse teine osa, kas see ka tegelikult vastab küsimusele? ja kas see on tõesti probleemiks? nojah. kes olen nüüd mina, et sellele küsimusele vastata? aga ilmselgelt Euroopa investeerimiskava, see Junckeri kava ei ole ju mõeldud ainult finantsinstrumentide pakkumiseks, jumal tänatud, et ei ole. kõige tähtsamat sammast ju seal ei ole, nimelt äh, korrapoliitilised reformid ja kõik need muud äh, investeerimisraamistiku äh, Äh, sambad selleks, et turgusid käima lükata. aga teiselt poolt on meil Baseli reeglid, kapitalinõuete direktiiv ja see on tegelikult endaga kaasa toonud äh, selle, et äh, pangad enam ei olnud nõus kapitaliseerima ja nii see turulünk tekkiski. nüüd ähm, siin tõrked. härra Tabari rääkis juba sellest, kuidas turud toimivad, aga ma arvan, et see ei ole nüüd nii, et rohkem riigiabile, rohkem äh, pakkumistele suunatud äh, küsimus, see puudutab üleüldiselt reegleid. ma vaatasin ühte äh, suunavat dokumenti, kus räägiti just selles, kuidas tõukefond ühendada EFSiga. teate, ma lugesin seda dokumenti ja sain peavalu, enne kui jõudsin selle dokumendi läbi lugeda meie liikmete hulgas on kuskil neli, viis, kuus institutsiooni, kus on palju inimesi tööl, kellel on siis ka piisavalt aega, et need küsimused läbi töötada, aga väikestes riikides, väiksemate institutsioonidega, samade ülesannetega, nad ei saa seda endale lubada, neil ei ole selleks ressurssi. toon ühe näite äh, mikrorahastus, mida ma eelnevalt mainisin, mikrorahastusasutustes on tavaliselt äh, viis kuni viisteist inimest tööl keskmiselt. ja nad peavad äh, kirjutama alla lepingule Euroopa Liidu institutsiooniga, selleks on neil vaja ka advokaati. Neil ei ole isegi advokaati, kes saaks selle äh, paksu dokumendipataka läbi vaadata, selle äh, lepingu. Need on need probleemid ja siis lüüakse käega, see kõik on väga tore, väga huvitav, aga see läheb liiga kalliks au fond, l'Union européenne crée de l'emploi. Hm, siis Euroopa Liit loob töökohti. see tähendab siis seda, et eksperte tuleb juurde tuua, et erinevaid teemasid ette valmistada ja komisjoni soovidele vastu tulla e. selge on see, et me, me ägame erinevatel põhjustel, et kõik saaks öelda, et me oleme reeglitest kinni pidanud, isegi kui tulemused on katastroofilised põhjusest, kui oleme reeglitest kinni pidanud äh, ja seda me peame, sellise suhtumise peame välja äh, juurida ning äh, nüüd oleme teise paneeli lõpetanud, lähme nüüd lõpparutelu juurde ning siin on kaks kümneminutist sõnavõttu, mitte minutitki rohkem, sest oleme juba ajakavast maha jäänud, esimene sõnavõtja on Seamus May keda hetk tagasi kuulsime, kes eh, on konkurentsi konsultant eh, Public Banking Forum of Irelandis eh, ning samuti ka International Small Business Alliance'i asutaja ning samuti kuuleme ka, mida ütleb meile René Charnier, kes võtab sõna Euroopa Investeerimispanga nimel. härra Meie, teil on sõna Yes, indeed. Uh, thank you very much, uh, Mr Chairman. aitäh, härra esimees, et äh, annate ka meile võimaluse täna siin paar sõna sekka öelda. on olnud väga huvitav pärastlõuna. ma võin rohkem rääkida Iirimaast kui teistest Euroopa riikidest, eriti kui räägime pangandusest. aga VKE-del on olnud väga raske olukord viimastel aastatel ja nüüd kuulates ära need finantsinstrumentide võimalused ja Euroopa rahastamise võimalused, siis see kõik on väga julgustav. mitte midagi ei olnud siin valesti selles, mida täna öeldi. aga mis puudutab Iirimaad, siis VKE-dega on meil suuri probleeme lihtsalt, et te saaksite aru, kuidas Iiri majandus toimib. kui me need äh, välismaised otseinvesteeringud välja jätame, jah, ma tean, paljud ütlevad, et meie oleme siin hargmaistele ettevõtetele maksuparadiisiks. me ei hakka seda siin täna arutama, aga kui me jätame need välja, ma ei kuulnud seda, ütleb kõneleja on üsnagi, äh, on, on ikkagi üsna palju öelda nüüd, et Iirimaa on, on maksuparadiis äh, argmaste ettevõtete jaoks. ma ei ütlenud seda, ma ütlesin lihtsalt, et väga paljud arvavad, et see on nii, et aga kui me nüüd jätame need äh, välisotseinvesteeringud välja, siis tegelikult Iirimaa majandus on põlvili surutud. ja Iiri pangandussektori ülesehitus võrreldes Saksamaaga on hoopis teistsugune meil on praegu kaks ja pool panka põhimõtteliselt. meil ei ole ühistupankasid, meil ei ole riigipankasid, meil on krediidiliidud, neil on väga piiratud tegevus, nad ei või VKE-dele laenu anda, on paika pandud ka summa, palju nad võivad investeerida, kuni sada tuhat eurot nimelt, ja nad ei või ka anda hüpoteeke probleem mille Iiri pangandussektori kokkukukkumine tekitas, seda ei saa alahinnata, eriti just majanduslikult ja sotsiaalselt. ja me Iirimaal oleme öelnud, et jah, et need on need kõige tähtsamad pangad ja need tuleb uuesti jalgadele alustada, aidata. nii et me lubame tegelikult praegu seda, et VKE-dele antavatele laenudele, hüpoteekidele on Euroopa kõige suuremad intressid Iirimaal, see on töötab täiesti vastu meie eesmärkidele aidata VKE-sid ja mikroettevõtteid. probleem on selles, et me oleme väga väike riik ja need kaks ja pool võtmetähtsusega panka see, mis praegusel hetkel toimub, on pigem selline mudamaadlus. VKE-sid pannakse iga päev kinni, igal nädalal sajad äh, VKE-d lõpetavad oma tegevuse isegi siis, kui omanikud on tegelikult äh, paik pa,, pakkunud seal rohkem äh, vahendeid kui need nõndanimetatud raisakotka fondid. nii et kui siis lõpetavad ettevõtted tegevused, siis kust veel alternatiivset rahastust saada? siis mida rahvusvahelised organisatsioonid on meie pangandussektori kokkukukkumise kohta, nad on öelnud, et, et korruptsioon ja väga halb järelevalve on endaga kaasa to-, toonud praeguse olukorra ja pangandussektori kokkukutsumise. ja see õiguslik korruptsioon, kus on seal väga palju erinevaid vorme, pluss võimukate rühmituste tegevus, nad nimelt tegutsesid pigem oma huvide nimel, mitte avalikkuse huvide nimel ja see tõi ka kaasa need probleemid. ja sellepärast ma enne esitasin ka küsimuse selle strateegilise investeeringute fondi kohta ja strateegilise äh, ettevõtete korporatsiooni kohta. nimelt need vahendid ei jõua sinna, kus on neid vaja, nimelt VKE-deni strateegiline panganduskorporatsiooni. seda haldavad äh, investeerimispank ja Iirimaa keskpank. ja siis sinna on lisatud veel krediidikeskus, nii et tegelikult meil on väga vähe inimesi Iirimaal, kellel ei ole olnud probleeme pankadega ja kui me räägime nüüd äh, strateegilise panganduskorporatsiooni vahenditest, siis tegelikult Keskpank ja Investeerimispank on sinna kaasatud. nüüd äh, Euroopa vahendite laenamine kolmandatele osapooltele, investeerijatele edasi praegusel hetkel antakse laenu kaheteist kuni viieteist protsentise intressimääraga, kohati pakutakse isegi kahtekümmet protsenti see ei toimi. VKE-d arvatavasti äh, nende sisendkulud on kohe kindlasti kõige suuremad Euroopa Liidus ja nad ei saa endale lubada kahtteist, viieteist või kahekümne protsendilist intressimäära. Intressi on veel üks võimalus. tundub, et meie Iirimaal ei taha sellest rääkida. nimelt tuleks sisse viia ühistupangad, riigipangad ja see, mida me kuulsime praegu Saksamaalt, see on tõesti väga muljetavaldav. me teame et, et üle seitsmekümne protsendi eh, Saksamaa majandusest on rahastatud hoiuspankade ja ühistupankade poolt meil. meil aga üheksakümmend protsenti protsenti vahenditest tuleb kahelt ja poolelt kõige tähtsamalt pangalt ja meil on see, et kõik olid ebapädevad ja ahned ja sellepärast kogu see sektor lendaski õhku. ja see, mida me siin täna kuulsime. Iirimaa VKE-de ja mikroettevõtete turg ei hakka õitsema enne, kui sisse viiakse riigipangad ja ühistupangad. krediidiliidud, mis meil praegusel hetkel on äh,, Nad võivad olla osa selles süsteemis, aga siis tekib küsimus, miks äh, äh, valitsused on krediidiliitude tegevus välja piiranud. miks? krediidiliidud Iirimaal, neil on viis miljardit, mida nad ei saa välja laenata, sellepärast et nende tegevus on piiratud. ja meie tahaksime tõesti uurida seda, ka nende inimestega, keda me siin täna oleme kohanud, võib-olla keegi aitaks meil seda sektori ülesehitust äh, uurida Iirimaal ja teha ettepanekuid selle kohta, kuidas me saaksime sisse viia äh, ka korraliku ühistupangasüsteemi, mitte kasumipõhised pangad, sest see aitaks just Iirimaa maapiirkondi uuesti jalgadele me saame siis tõesti hoolitseda ka selle eest, et väikesed pereettevõtted saavad uuesti jalad alla ja hakkavad õitsema. kui me selle kõik suudame tõesti ellu viia, siis tulevik tundub olevat helge ja muidugi olen valmis ka teile küsimustele vastama. suur tänu teile, härra Mäi. me ei, selle eest, et tutvustasite meile sellist pangasüsteemi, millel tundub olevat raskusi kasutada ära äh, Äh, laenusi äh, äh, koha peal VKE-dele võimalikult lähedal. see on võib-olla seotud ka riskeerimisküsimusega, aga nüüd kuulame, mida räägib meile härra Henišahiev. võib-olla oma sõnavõtus suudab ta meile öelda, kuidas võimalikult sujuvaks süsteemi muuta ja kuidas tõkkeprobleeme teatud riikides ära hoida. härra Šahie, teil on nüüd sõna suur tänu ja suur tänu ka eh, selle eest, et investeerimispangale andsite võimaluse arutelus osaleda mu nimi on Remi Charrier ja ma toetan investeerimisfondi jaoks, mis äh, sõltub Euroopa Investeerimispangast millest, millest kolmkümmend protsenti ähm, omab äh, Euroopa Komisjon ning meie oleme läbirääkimisi pidanud finantsinstrumenti küsimustes äh, Euroopa Komisjoniga, kus me oleme üks huvitatud osapooltest äh, tegeleme kosme küsimuste kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondiga ja eh, loomulikult eh, ka Junckeri plaaniga. Eh, investeerimisfond ja, ja investeerimispanga grupp keskend, keskendunud VKE-dele. meil on uurimismeeskonnad, mis äh, vähemalt kaks korda aastas äh, vaatavad üle EKI-dega seotud äh, probleemid, äh, nende probleemide laenule ligipääsemiseks ning tulemused on alati samad, VKE-d on hädas, kui nad soovivad pangalt laenu saada, isegi kui tegemist on hea projektiga, kui neil ei ole garantiisid, siis on neil äh, väga raske laenu saada. ja mis puudutab riskikapitali, siis teame, et Euroopa VKE-d Euroopas on alarahastatud äh, äh, andmetest rääkides, kui räägime riskikapitalist, siis aastas äh, on riskikapitali Euroopas äh, kasutusse võetud neli miljardit äh, aastas kogu Euroopa jaoks Euroop, Ameerika Ühendriigis aga viiskümmend miljardit ehk siis üle kümne korra rohkem. nii et probleem on tõesti olemas. VKE-del on raske riskikapitalile ja laenudele ligi pääseda ja nüüd, mis puudutab investeerimispanka, siis meie ei tee otsest koostööd VKE-dega, vaid eh, nende koostöö on kaudne. Eh, meil on teised partnerid eh, ja teeme näiteks koostööd arengupankade, kommertspankadega, samuti ka tugipankadega, meile koostöö on nendega väga hea. see on vajalik selleks, et paremini kasutusele võtta Euroopa finantsinstrumente ehk siis selgituseks mõeldes finantseerimise peale kahe tuhande viieteistkümnendal aastal eh, see Euroopa Investeerimispank suunas kakskümmend kaheksa miljardit VKE-de suunas. Eh, see tähendas siis eh, kakssada nelikümmend tuhat VKE-d Euroopas, kes annavad tööd viiele miljoni inimesele. see on väga oluline mõju. ning mis puudutab nüüd finantsinstrumente, siis mina leian, et finantsinstrumendid, VKE-dele mõeldud finantsinstrumendid toimivad väga hästi. tegelikult probleemiks on pigem eelarve puudus Euroopa Komisjoni poolt äh, kui, äh, kui äh, raha üleküllus. see on Kosme puhul õige ja Kosme on suunatud riskantsemate VKE-de jaoks programm näeb ette, et need ettevõtted, mis, millel on raske saada äh, Eh, laenu, saavad toetust pankade pealt. Eh, Finn samuti eh, on olnud väga edukas ja tema on kindlasti see, mis suudab tulevikus Euroopas töökohti juurde tuua ning praegu, kui me räägime, on see just viissada VKE-d saanud Euroopa instrumentide abil Äh, raha. see on väga oluline. ja rääkides nüüd Junckeri plaanist, äh, EFSist, äh, siis üheksa kuud on see kestnud, kolmkümmend kuus kuud peab ta kestma ning selle vältel on EIB ähm, kirjutanud alla tehingutele, mis on kaheksakümmend kaks miljardit toonud äh, Eh, Euroopas investeeringuteks ehk siis kakskümmend kuus protsenti eh, praegusel hetkel eh, plaanitust ning rääkides VKE-dest, mis VKE-de rollist Junckeri plaanis, siis võib julgelt öelda, et et esimene aasta on täielikult plaan ellu rakendatud. praegusel hetkel oleme kahekümne kaheksast riigist kahekümne kuues äh, äh, rakendumist näinud juba, Malta ja Küpros on praegusel hetkel puudu, kuid see puudujääk kaetakse ning äh, Iiri pank on samuti saanud kasutada Euroopa instrumente ja, ja praegusel hetkel võib öelda, et kõik see, mis on vastu võetud, on abi toonud ka sada viiskümmend, saja viiekümnele kuuele tuhandele ettevõttele ja see pole veel kõik ning komisjoni abiga võime seda võimekust veel suurendada. näiteks kirjutasime alla garantiioperatsiooni ikka kahekümne kuue vahendajaga ja üle kuuekümne eh, erariski kapitalifondiga võib ju mõelda äh, et riigid äh, on alati samad, äh, äh, Suurbritannia, Prantsusmaa, Hispaania, Saksamaa, aga kui te näete rahvaarvus, siis kõige rohkem on abi, toetust saanud Sloveenia, Eesti ja Luksemburg. palju, väga palju on veel vaja ära teha, eriti makrofinantseerimise ning erariskifondidega äh, praegu oleme välja töötamas uusi instrumente EFSI raames, üks, mis puudutab äh, riskifonde, äh, teine äh, makrofinantseerimist ning on veel muidki vahendeid, mis tulevad varsti kättesaadavaks, näiteks Euroopa kultuuri- ja loomingusektoris tegutsevate VKD heaks. ja siin sooviksin öelda, et praegune määrus äh, ei äh, ole alati nii tõhus olnud kui mitte. näiteks äh, miks meil on vaja tingimata edastada Euroopa Komisjonile ettevõtte, ettevõtte pang-, postiaadressi. seda on pankadel üsna raske kogu seda informatsiooni edastada ning kõige paremad finantsinstrumendid äh, on need, äh, kus äh, VKE-d koos komisjoniga saavad kokku ja ka pankade esindajad saavad kokku ja tuvastavad, kus on probleemid ja kuidas oleks võimalik Euroopa poliitikat toetada, näiteks Eh, Culture Europe eh, on väga hea näide, see sai alguse VKE-dest. iga kord, kui ma lähen panka, ütleb pank, et ma ei saa aru, mis ta ütleb, et mis te teate, mis te teete, ma ei saa sellest aru. ma ei saa eh, aru, mida teie varast, varad endast kujutavad, nii et palun või kas te saaksite garantiiks anda oma Eh, endale kuuluva eh, elamu. Eh, see tähendab seda, et VKE-d on rasketes tingimustes. sest neil ei ole võimalik piisavalt suuri tagatisi anda. praegusel hetkel on selge, et on suured erinevused jaga, jagatud juhtimisvahendi ja tsentraalselt juhitud vahendi vahel jagatud finantseerimisinstrument, mis võtab alguses eh, ESIFi fondid, eh, on eh, kindlasti keerulisem, seda on keerulisem ellu rakendada ja see, et need on väga raske muuta finantsinstrumendiks, muuta äh, oleme üritanud äh, seda muuta finantsinstrumendist näiteks äh, Languedoc-Roussillon'is äh, Prantsusmaal, kui see lõpuks töötas, aga see oli keeruline. ja kokkuvõtteks ütleksin, et finantsinstrumendid on kindlasti kasulikud, vaadates millis, millised on pankade ja ettevõtete vajadused. praegu on nii, et üks investeeritud euro Eh, loob eh, viisteist kuni kakskümmend eurot laenusid ja see tähendab siis ka töökohti, investeeringuid eh, ja laienemist ja seda me kindlasti toetame. aitäh! Merci, monsieur. Merci pour... Euh, suur tänu selle sõnavõtu eest, oleme selle kuulamise ka lõpule jõudnud ning ma paluksin nüüd, et proua Guardia Zaval ja proua Liia teeksid kokkuvõtteid sellest, mis me kuulnud oleme ja et nad otsaks kokku tõmbaks sellel huvitaval kuulamisel. kas Euroopa Liit äh, käib äh, ühte jalga oma ettepanekutega ja suudab finantseerida VKE-sid, äh, aidates niimoodi luua töökohti ja garanteerida majanduskasvu. suur tänu, ütleb proua Kordjasaval, suur tänu kõigile sõnavõtjatele. selle kuulamise eesmärk oli ära kuulata kõik selles tegevuses osalevad faktorid ning mõelda selle peale, kuidas aidata VKI-sid paremini finantseerida, ma arvan, et mul ei ole, ma ei ole võimeline koos äh, kokkuvõtteid tegema, kuid on väga palju korratud sellel arutelul ning seda mit, pole mitte ainult sellel arutelul korratud, vaid eile rääkisime näiteks äh, ähm, finantsraamistiku vahearuandest ning kui räägime Euroopa investeerimisplaanist, rääkisime samuti samast paindlikkus, lihtsustamine ja lisandväärtus. on tõsi, et asi on parenenud ja eelmise parlamendi koosseisu vältel, kui me töötasime eh, finantsinstrumentide kallal, siis samad sõnad tulid eh, Äh, jälle kasutusele. tõsi on see, et asi on lihtsamaks muudetud ja sellega seoses ähm, finantsinstrumentide lisandväärtus on praegusel hetkel suurem ning äh, võisime kuulda ka arvusid, mis näitavad, et finantsinstrumentide kasutamine toimib, kuid on tõsi ka see, et kui me selle lihtsustamisega jätkame, kui me neid paremini üritame defineerida, et anda tõeline lisandväärtust, muudame asja ka paindlikumaks äh, ja Eh, kuidas neid hiljem tuleb kohaldada koha peal, siis eh, Euroopa Komisjoni, Euroopa Investeerimispanga poolt, Euroopa Investeerimisfondi poolt eh, tulevad ka ettepanekud paremaks, teeme, võtame arvesse, mida kuulsime, peame keskenduma nüüd ka fina-, ka mitmeaastase finantsraamistiku vahearuande juures finantsinstrumentide peale mõeldes, nii et vaatame, kuidas edasi liikuda järgnevatel kuudel, et detailsemalt hakata tegutsema äh, sest äh, praegusel hetkel äh, oleme kuulnud probleemidest ja lahendustest, nüüd peab hakkama detailsemalt tegutsema ja mõtlema selle peale, kuidas sellest võiks saada uus määrus äh, ja kuidas sellest võiks saada poliitika, et need finantsinstrumendid oleks kooskõlas meie eesmärkidega, aitäh. Uh, suur tänu kolleegile selle suure töö eest, mis ta selle äh, ürituse korraldamisel on teinud, suur tänu ka esimehele, ma tahaksin äh, veel midagi öelda Iirimaa äh, kohta, sest et see on tõesti teema, mis äh, mind kohe jääb keema, sest et tõepoolest, mis puudutab Iirimaa panku, siis nende laenu andmise võimekus on olnud äärmiselt halb tõepoolest ja kui vaadata küsimusi, mille komisjon neile esitanud, siis selgub, et tegemist oli sellise jooksva süsteemiga, nad isegi ei laenanud uut värsket raha, vaid, vaid põhimõtteliselt lihtsalt andsid aru valesti, nii et kõik näeks ilusam välja, nii et me peaksime äh, me peaksime tõesti eh, tagama selle, et need vahendid läksid selleks, et toetada meie VKH-sid ja mikroettevõtteid, mitte, mitte eh, kommertspankasid. ma olen kindel, et eh, siin oleme kõik ühel nõul ja oleme ühel nõul ka selles, et väga oluline on lihtsustada menetlusi ja reegleid. ma ei näe põhjust, miks me ei võiks mitmeaastase finantsraamistiku muutmisel seda juba teha. kui me oleme ühel nõul, siis miks mitte algatada see protsess juba praegu. nii et see oli väga selge sõnum ja mulle meeldis ka see alt üles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 Äh, alt üles toimuva protsessi mõte, et ma arvan, et see on hea mõte, kui sidusrühmad altpoolt, äh, omalt poolt äh, mõjutavad protsessi, mitte ei määrata asju ülevalt poolt. mul oli väga hea meel selle tänase kuulamise üle, sest ma kuulsin palju selle kohta, mis toimib, mis ei toimi ja mulle sai selgeks ka see, et me peame veel palju rohkem lugema selle teema kohta ja palju rohkem rääkima teiste inimestega, et seda protsessi edasi kujundada. ma ei tahakski teid rohkem kinni pidada suur,, suur-suur tänu kõigile kõigile kõnelejatele, eh, nii et eh, head õhtut kõigile! Merci! suur tänu! ma ühinen tänusõnadega, tänan eriti proua Karja Savalit eh, ja proua Nirjavi, kes soovisid, et me sellise kuulamise korraldaksime sest oleme rääkinud lihtsustamisest, oleme Eh, siin parlamendi liikmed ja võib-olla isegi me ise, kui meil palutakse uusi määrusi välja töötada, direktiive välja töötada, võiksime eh, ka uusi seadusi väriseva käega koostada sest ka meid võidakse aeg-ajalt selles valdkonnas vastuolulisuses süüdistada. üritame seega äh, tegutseda kooskõlas oma sõnadega. aitäh meie, meie sõnavõtjatele ja osalejatele, nii et oleme näidanud võimsalt, kuidas me usume VKI-desse